Hello, may welcome to everybody, we can. tere tulemast kõigile, me võime alustada. Please, we are very not so. Teid ei ole siin täna küll palju, aga ma loodan, et äh, mõned tulevad veel juurde ja esinaine ütleb, et jätkab itaalia keeles äh,. kallid kolleegid, palun pange pähe <laughs> enda kõrvaklapid. suur tänu 22. <laughs> Eccoci, ok. Allora, intanto eh, siis eh, kui kellelgi pole selle vastu midagi, siis kinnitame tänase päevakorra. Mm. meil on siin eh, väga mitmeid keeli. Eh, Leedu, Eesti, Tšehhi, Ungari, Slovakki, Sloveeni, Bulgari, Rumeenia, Inglise, Prantsuse, Saksa, Hollandi ja Itaalia ning äh, sooviks öelda kõigepealt seda, et äh, Euroopa Kontrollikoda esitab raporti äh, Euroopa erinevatest programmidest ja reformidest ja kahe tuhande kuue, aruanne kahe tuhande kuueteistkümne aasta kohta. homme hommikul toimub äh, ettekanne äh, eelarve kontrolli komisjonis. Äh, raportöör on Fogan ja meie palusime ka võimalust ettekannet kuulda, kuid praeguseks me oleme vastust saanud, kuid ilmselt tuleb, tuleb kontrollikoja esindaja meie juurde kahe tuhande seitsmeteistkümnenda algpoolel. kuid äh, Eh, võib öelda, et juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eh, aruande kohta eh, teeksin ettepaneku esitada muudatusettepaneku, mis puudutavad siis järeldusi selle raporti kohta Euroopa Kontrollikoja suhtes ja meenutaksin ka seda, et hariduse eesmärgid ei ole mitte ainult kvantitatiivsed, vaid laiemad ja puudutavad ka teisi olulisemaid parameetreid see on siis nii palju siis eh, sellest, eh, mis puudutab eh, kontrollikoja eelarvet ja tuletaksin meile öelda ka seda, et ka volinik Navratšits on, seega kohtumine on võimalus selle teemal pikemalt rääkida. ilmselt te lugesite kultuuri- ja haridusministrite kohtumise kokkuvõtteid, tahaksin meenutada siin kahte küsimust kõigepealt võeti vastu Euroopa kultuuripärandi aasta kohta kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks ja järgmisel nädalal toimuvad arutelud ka raportööri ehk siis minuga. ning teiseks tahtsin meenutada seda, et, et soovitakse edasi minna e-, e-, e-kaardi e väljatöötamisega Euroopa üliõpilaste jaoks ning soovime ühtlasi ka seda, et EFSI eh, tegeleks endiselt tugevalt kultuuriküsimustega. ja nüüd lähme tänase päevakorra juurde ja kõigepealt ähm, räägime äh, Äh, filmiauhinna Luksi kohta tehtud uuringust. räägime sellest, äh, kui edukad need viimased kümme aastat on olnud. sooviksin tänada kõiki kolleege, kes selle teemaga on äh, tegelenud viimaste päevade jooksul. teate väga hästi, et meie oleme esitanud omapoolse algatuse Luksi filmiauhinna kohta. meie oleme ainus institutsioon, kes on sellise auhinna välja töötanud ja see aitab meil ka tihedamas kontaktis olla Euroopa avalikkusega küsimustes, mis äh, puudutavad Euroopa jaoks olulisi, olulist problemaatikat ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates äh, nagu korraldades Lux filmipäevi ja need toimuvad Euroopa Parlamendis ja liikmesriikides Eh, kus on võimalik jälgida siis kolme eh, finaalfilmi ja seda kahekümne ühes eh, ametlikus keeles. ja täname veel kord, veel kord õnnitleme kolme, kolme finalisti, eriti võitjafilmi ja Ja nagu te mäletate, toimus auhinnatseremoonia Euroopa Parlamendis sõnitame ka Vili Kuržet ja Ava silmad filmi autoreid, väga palju väga eriteemalisi filme oli ja väga kvaliteetsed finalistid olid. see uuring, mis korraldati DG.com poolt, keda sooviksin selle eest tänada ning selle komisjoni esindaja on samuti siin kohal, need, see uuring esitati eelarve komis-, kontrollikomisjonis ning meil tahtsime korraldada ühiskohtumist, kuid seda pole kahjuks võimalik teha. ja sooviksin tänada kõiki kolleege, kes kultuurikomisjoni nimel sõna võtsid ning arvan, et võib öelda, et selle ettekande lõpuks mõningad kolleegid eelarve kontrolli komisjonis väljendasid oma arvamust äh, filmi auhinna kohta ja valitud filmide kohta ja esimees Gretzel ütles, et et ainult üks sõnavõtt arvas, et sõnavõtja arvas, et Euroopa Parlamendil ei ole sellist auhinda vaja, kuid härra Kressler rõhutas, et selline auhind on väga oluline, see tutva-, tutvustab ka meid Euroopa avalikkusele, toetab Euroopa filme ning äh, äh, arvan, et see on oluline teema Euroopa Kultuurikomisjoni jaoks, keda sellised äh, teemad kõige rohkem huvitavad. ning nüüd annan sõna kolleegidele, et kõige saab sõna härra Alain Crespinet de Comist ja siin saab sõna ka härra Olivier Pernet, kes aitas samuti koordineerida uuringu läbiviimist. loomulikult äh, taotlus oli see, et arvamust küsitakse parlamendi liikmete käest ja samuti ka sidusrühmade käest, nagu te teate, väga keeruline on eh, jõuda sellele, et Euroopa Parlamendi liikmetel oleks piisavalt aega, et nad saaks põhjalikult sellistele küsimustele eh, vastata, kuid need, kes vastas, tegi seda väga hästi, väga põhjalikult ja keskendus problemaatilisematele aspektidele nii et äh, paluksin nüüd, äh, et esitaksite oma uuringu ja annan äh, teile nüüd sõna. aitäh, lugupeetud esinaine ma kõigepealt vabandan, et meie üks esineja täna ei saanud siia tulla, sest ta on haige, aga ma räägiksin siis sellest uuringust, mida me tegime nimelt äh, me tahtsime välja selgitada, kas äh, Luksi auhind on äh, mõistlik ja kuidas liikmesriigid seda näevad. ja mina ja minu kolleegid on valmis vastama teie küsimustele, kui teil on küsimusi metoodika kohta, kõigepealt kommunikatsiooni peadirektoraat viis läbi nii kvantitatiivse kui ka kvalitatiivse uurimise kvantitatiivselt äh, küsitlesime siis, äh, saatsime meili kõigile parlamendisaadikutele, et nad vastaksid küsimustele, see küsimustik oli kättesaadav kahekümne neljandal, kahekümne neljas keeles ning sada kolmkümmend seitse saadikut vastasid nendele küsimustele, see on siis vastanute protsent kümme protsenti, mis on väga hea tulemus äh, need oli kõikidest fraktsioonidest, kõikidest liikmesriikidest ja meeste ja naiste esindatus oli ka enam-vähem proportsionaalne mis puudutab kvalitatiivset äh, uuringut, saatsime siis äh, neljakümne kahele parlamendisaadikule, äh, kes selles kvantitatiivses uuringus olid kutseintervjuule, need intervjuud toimusid ja samuti viisime läbi kolmteist intervjuud professionaalidega, siis filmi levitajatega, ajakirjanikega, festivalide korraldajatega ja nõnda edasi ja tahaksin rääkida siis kõigepealt tulemustest, kvantitatiivsetest tulemustest. Luksemburgi auhind, Luksi auhinda tuntakse väga hästi. kaheksakümmend üheksa protsenti teavad, et seda auhinda annab välja parlamenti ja enamik saadikuid siis teab, mis auhinnaga on tegemist. samas tuleb tõdeda ka seda, et saadikud saavad väga äh, hästi aru, millised on selle auhinna eesmärgid, keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamine. Eh, nad arvavad, et see soodustab ka filmide levikut, kui sellel on subtiitrid kahekümne neljas keeles. mis puudutab seda, kuidas auhinda nähakse siis, siis üheksakümnel protsendil on positiivne ettekujutus, sellepärast et see on kultuuridiplomaatia vahem, vahend ja see aitab äh, Äh, arvamuse kujundajatega võrgustikke luua. Äh, negatiivne mulje oli seotud rohkem kuulu, kulutustega ja paljud, mõned saadikud leidsid, et äh, filmide üle äh, otsustamine ei kuulu nende pädevusse ja tundus ka, et äh, see valikuprotseduur ei ole piisavalt objektiivne. kvalitatiivses plaanis leiavad saadikud, et tegemist on tõhusa kultuurilise vahendiga selleks, et edastada Euroopa väärtusi ja kultuurilist mitmekesisust ja tahe, leiti, et tuleks rohkem teavitada äh, nii avalikkust kui ka äh, teha rohkem teavitustööd siin parlamendi sees ja äh, Euroopa Parlamendi poolt välja andav Luksi auhind on unikaalne, tegemist on prestiižauhinnaga ja selle andmise protseduur on läbipaistev ja professionaalne, nii et kõik Äh, saavad aru, milleks seda auhinda on vaja, äh, toetada Euroopa filmide tootmist, nende levikut Euroopas ning äh, aidata kaasa filmide levikule just tänu subtiitrite olemasolule ja need saadikud, kes toetavad Luksi auhinda, leidsid, et seda auhinda saaks veelgi paremaks teha, seda saaks nähtavamaks muuta, kui parandada teavitustööd parlamendi sees. Nad leidsid ka, et äh, välisilma tuleks rohkem teavitada, äh, tuleks äh, selle auhinna eelistest informeerida ka filmi tegijaid, tuleks jõuda võimalikult suurte vaatajaskondadeni ning mõned saadikud rõhutasid, et me peaksime leidma mitmekesisemaid filme ja seda me sel aastal juba tegimegi, meil oli komöödia näiteks, Tony Erdmann ja oli ka teist laadi filme ja sellega ma lõpetan. ilmselt soovib nüüd sõna ka härra Olivier Pernet, palun. Äh, mul ei ole midagi erilist äh, lisada, ma olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on metoodika kohta. nüüd äh, annan sõna ähm, kolleegidele, koordinaatoritele, kes sõna soovib, palun andke märku, palun jah, suur aitäh selle uurimuse läbiviimise eest. Äh, me pidime seda üsna kaua ootama äh, ja me siin äh, komisjonis juba kritiseerisime seda, et selle uuringu esitamine nii kaua aega võttis. ma arvan, et meie siin kultuurikomisjonile juba oleme öelnud, et tegemist on väga olulise auhinnaga Äh, kõik kolleegid ei näinud seda, äh, kaheksa protsenti meie kolleegidest selle uuringu põhjal näevad äh, asja hoopis teisiti. minu arvates on tegemist siiski olulise asjaga ja mina sooviksin, et selles uuringus palju rohkem osa võetakse, et seda auhinda palju paremini tuntakse me peame siit kojast saatma ka väga olulise signaali, et me toetame kultuurilist mitmekesisust, keelelist mitmekesisust ja juurdepääsu Euroopa kultuuriteostele. jah, need arvud, mis siin esitatud, on väga olulised, mis aitavad meil pidada arutelusid kolleegidega, kes on komisjonides, kus raha kasutatakse, nii et, et suur aitäh tehtud töö eest Äh, ma arvan, et me peame siin jah, tänama äh, avalikkust selle eest, et see auhind äh, on tuntud ja, ja kindlasti on meil veel siin ühte-teist, mille üle järele mõelda ning me peaksime üritama luua kontakte ka teiste Euroopa filmiauhindade film,, auhindadega, filmiakadeemiatega, selleks, et see auhind veelgi laiemalt tuntud oleks ja et Äh, laiemad rahvahulgad sellest teadlikud, olen äh, äh, ma arvan, et iga saadik saaks ka ise üht-teist ära teha, et seda auhinda tutvustada. mina olen kõnelenud sellest, mõned kolleegid teevad seda samuti ju, mina olen ühes oma kodulinna kinos korraldanud selle filmi näitamise ning me oleme korraldanud ka Euroopa filmipühapäevi oleme lasunud vaatajatele hinnata, millised filmid neile meeldivad ja nõnda edasi ja nii edasi, et võib-olla peaksime neid kaasama ka nendesse otsuse langetamise protsessidesse siin parlamendis või valikuprotsesside, nii et, et Äh, ma arvan, et tahaksin tänada neid kolleege, kes oma algatust juba üles on näidanud äh, ja paluksin, et kolleegid, kes seda veel ei ole teinud, äh, kasutaksid seda filmiauhinda ja üritaksid seda oma kodukandis rohkem tutvustada. suur aitäh töö eest ja jah, ma arvan, et meil ikka ja jälle toimuvad siin arutelud ukse auhinna üle, aitäh! tahaksin meenutada, et eelarve kontrolli komisjonis oli see uuring eriti kasulik, sest eh, see andis võimaluse arutada selle üle, kuidas astuda selles valdkonnas ju samm edasi peale rääkimisega, midagi tegelikult ära teha. Jüri, palun um,. Julie Ward järgmisena. ma ei hakka palju rääkima äh, Ühendkuningriigis ähm, sellel aastal Äh, üks väga prestiižne Londoni kino äh, näitas seda filmi reklaami, neid filme ja oli seda teinud ka varasematel aastatel, aga ka Põhja-Inglismaal Leedsis äh, samuti üks kino näitas neid filme, nii et ja nemad võtsid ka minuga ühendust. nii et, et ma arvan, et mm, me oleme tuntumaks muutunud, see on kindlasti samm edasi ja mul on selle üle väga hea meel ja see poliitiline äh, seos parlamendiga on ka teada, nii et, et ma tahaksin äh, kasutada või äh, ma tahaksin, et me kasutaksime seda fil-, neid filme kui õppimisvõimalust, on projekt, see on selline raadioprogramm, ning neil on suurepärane haridusprogramm, mis on just saanud inspiratsiooni Luksi programmi raames näitavatest filmidest ja meil äh, on ka, see on ka suunatud äh, puuetega inimestele, nii et, et ma arvan, et meil on tohutu suur potentsiaal, et me ei pea pidevalt tegema uusi filme, vaid kasutame ära ka neid, mis meil juba olemas on ja ka selliseid projekte nagu see, millest ma just rääkisin nii et, et ma arvan, et me peaksime leidma rohkem viise, kuidas äh, tõsta teadlikkust ähm, parimatest toimimisviisidest ja selle kõige kasutamisest äh, hariva ressursina äh, sest et ähm, äh, filmid õpetavad ju meile, kuivõrd oluline on identiteedi otsimine, meie ühine pärand, need ühised väljakutsed, mis meie ees seisavad ja igatahes eh, see aitab minu jaoks küll eh, kindlustada seda ideed, et milleks Euroopat vaja on ja kui me saaksime sellele baasile tugineda, siis oleks see ju väga hea. Äh, tänu. kes soovib veel sõna? keegi ei soovi? sooviksin öelda seda, et äh, oluline on meeles pidada seda, et paljudes äh, riikides on Eh, linastatud neid filme nagu The Julie Ward ja võib-olla oleks huvitav ka uurida rohkem, kus eh, on neid linastatud, miks pole seda tehtud. Eh, paluks meie kolleegid räägiks, kuidas on nende koduriigis asi korraldatud, kuid eelmisel aastal oli teie, meiepoolne panus palju suurem, olime aktiivsemad Eh, parlamendi liikmed tegutsesid aktiivselt, eh, mina näiteks Medfilm festival Roomas, minu kodulinnas, eh, pööras fina, film, finalistides filmidele väga palju tähelepanu, kuid on üks küsimus veel selle kohta, mida saaks, mida saaks mõelda meie kodukorra osas nimelt tihtipeale on niimoodi, et kolm fin-, finaalfilmi režissöörid, mõni nende seast vähemalt ei ole nõus sellega, et tema Äh, filmi näidatakse äh, kommertsvõrgustikes äh, isegi Lux-Desi raames. võib-olla oleks oluline siis, et meie otsustaks niimoodi, et režissöör peab, peab andma omapoolse nõusoleku ja nende jaoks on see muidugi positiivne, sellepärast et see on suurepärane äh, vitriine nende filmidele ja palju rohkem vaatajaid rohkem, kui on subtiitreid kahekümne neljas keeles. me peame mõtlema ühesõnaga, kuidas seda edasi teha, aga eh, peaksime eh, mõtlema näiteks, kas oleks võimalik DVD-sid müüa, eelmine aasta, sel aastal oli neid vähe, kuid äh, selle peale peaks tulevikuks mõtlema, sest äh, see aitaks võib-olla rohkem veel väärtustada seda festivali meie kolleegide seas. kas soovite veel midagi lisada, palun? No. ei soovi. siis eh, jah, palun no,. No, äh, tahaksin kolleegidele viidata, et neid filme saab ka online vaadata. Äh, jah, ma saan aru, et Ehm, paljud inimesed ütlevad, et eh, väga, väga eh, raske on eh, minna kinno ja filme vaadata. jah. nii et, et ehm, kui me tahame, et äh, filme nii-öelda kuritegelikult ei vaadata, siis äh, me peame ise head elu, eeskuju saama ja kõigil saadikutel oli võimalik äh, vähemalt seda kolme filmi interneti teel vaadata nii et, et kui tegelikult ei ole mitte mingit põhjust, miks saadikud neid filme ei saanud vaadata. jah, mõned kolleegid ütlevad, et mul ei ole DVD vaatajat, ma ei saa filmi vaadata, tegelikult on ka palju teisi võimalusi jah, võib-olla öelda, et mõned on võib-olla ka natuke laisad. aga ma olen nõus sellega, mida sa ütlesid. suur tänu, suur tänu. teeme kõik, mis suudame, et, ähm, et äh, see asi edasi areneks ja suur tänu selle uuringu eest. aitäh. E, ja nüüd lähme siis järgmise päevakorrapunkti juurde. punkti nelja juurde ja loodetavasti raportöör on siin kohal. proua Komodiini, kus ta on? vabandust, ma ei näinud. Therese Komodiini, kes eh, on arvamuse koostaja, arvamuse teema on geoblokeerimine ja kliendi kodakondsus, elu, eh, kodakondsuse elukoha või asutamiskoha alusel toimuv diskrimineer-, tervema diskrimineerimise vastu võitlemine nagu te teate, tegemist on määruse ettepanekuga ja küsimus on, kuidas võidelda geoblokeerimise vastu ning äh, sellega põhiraporti esitab äh, IMCO komisjon, leidsime, et meie komisjon, äh, mis esitaks samuti, esitaks samuti oma arvamuse ja soovisin ühtlasi meenutada seda, et muudatusettepanekute esitamine, see tähtaeg on teine detsember kell üksteist ja hääletus toimub kahekümne neljandal jaanuaril. raportöör, palun. Um, so we... aitäh. meile on see määrus ähm, tööks edastatud ja minu äh, peamine eesmärk oli vaadata, kuidas kultuurisektor ja loomesektor saab samuti anda oma panuse sellesse määrusesse ja kuidas me saame kaitsta neid sektoreid, võimaldada neil kasvada äh, selle asukohapõhise piirangu ettepanekuga komisjoni ettepanek üritab parandada juurdepääsu piiriülestele kaupadele ja teenustele ja see keerab ära siis äh, diskrimineerimise, mida kaupade või teenuste pakkujad kasutavad. diskrimineerimise aluseks on siis kas inimese kodakondsus, elukoht või eh, tegevuskoht see ettepanek ei tee lõppu küll kõigele, igasugusele erinevale kohtlemisele, aga just nimelt sellistele ebaõiglastele geoblokeerimise vormidele. ning eh, komisjoni ettepanek iseenesest jätab kõrvale siis need sellised elektroonilised teenused, mille peamiseks eesmärgiks on eh, tagada juurdepääs eh, teostele, mis on autoriõigusega kaitstud ja nende teoste kasutamine, nii et, et see juba iseenesest kaitseb äh, mõningaid äh, teoseid, millega seonduvad autoriõigusealased probleemid ja millel on mõju äh, kultuurile ja loomesektorile. nii et, et sellised kaubad ja teenused on juba mingil määral komisjoni ettepanekust välja jäänud. mina üritasin Äh, keskenduda kahele erinevale prioriteerile, prioriteedile. kõigepealt ma üritasin hinnata, kuidas kultuurikomisjon, äh, kuidas meie oma pädevuste piires saaksime seda määrust mõjutada. esimesel juhul äh, ma kaalusin seda läbivaatamise klauslit. komisjoni ettepanek on, et selle määruse läbivaatamine toimub kahe aasta pärast, pärast selle jõustumist minu arvates on äärmiselt oluline, et me seejuures rõhutaksime, et igasugune läbivaatamine tähendab seda, et vaadatakse läbi, kas autoriõigusega kaitstud, äh, kaitstud sisu jääb endiselt geoblokeerimise alasest määrusest välja, aga Äh, kui me sellist läbivaatamist äh, hakkame läbi viima, siis tuleks erilist tähelepanu pöörata just nimelt autoriõigusega kaitstud sisule. Äh, seda tuleb kaaluda ning mis puudutab kultuurikaupu ja teenuseid, nagu e-raamatud, teenused, siis äh, me peame silmas pidama seda, et ne, nad tuginevad konkreetsele ärimudelile, millel on oma iseloomulikud tunnused ja mida tuleb väga hoolikalt vaadata ja hinnata, kui me hakkame määrused äh, uuesti läbi vaatama. teine aspekt, mis minu jaoks oli äärmiselt oluline, kui ma selle määruse kallal töötasin, oli vahetegemine klientide ja tarbijate vahel ja äh, ka rõhutasin, et mõlemad vajavad abi vaidluste puhul. komisjoni esialgne ettepanek tegi vahet siis äh, nendel, kes kasutavad ära äh, või kes ostavad siis online kaupu ja teenuseid ja on üksikisikud ähm, ja neid vastandati siis ähm, ettevõtetele see, selleste ettevõtete hulka kuuluksid ka idufirmad ja VKE-d, aga samuti ka vabaühendused ja teised ühingud, nagu näiteks partnerlused. komisjoni ettepanekus öeldakse, et, et ainult üksikisikud saavad abi kui nad äh, vajavad seda selle määruse jõustamiseks läbi oma liikmesriikide ametiasutuste, arvestades aga seda, et enamik sidusrühmi äh, loomesektoris on SME-d, idu, VKE-d, idufirmad, äh, sellised väikesed ettevõtted, ühingud, kellel ei ole juriidilise isiku staatust Äh, siis minu arvates oleks parem, kui pakuksime välja, et isegi see, need ettevõtted võivad sellist abi saada. kui me sellega nõus ei ole, siis tekiks selline olukord, kus meie väikesed ja ma mõtlen siis kasumi ja äritegevuse mõttes väikesed ettevõtte, ettevõtted äh, Äh, siis neile me saadaks, äh, sunniksime neid minema kohtusse igasuguste vaidluste lahendamiseks, mis selle määrusega seotud on. ja me ei äh, paku neile siis odavamat võimalust vaidluste lahendamiseks. Nende vaidluste käigus keskendutakse ainult määruse ellurakendamisele ja see, need vaidlused ei puuduta äh, Äh, näiteks autoriõigusega seotud küsimusi, sellepärast et autoriõigusega seotud küsimused ei ole selles määruses sees. vaidlus äh, saab toimuda ainult äh, selle üle, et ka need ettevõtted saaksid siis juurdepääsu kaupadele ja teenustele piiriüleselt läbi online platvormide ja ma arvan, et see on midagi sellist, kus meie komisjon saaks õla alla panna on äh, veel mõned muudatusettepanekud, mis ma raporti kohta olen tei-, oma raportis olen teinud, aga need muudatusettepanekud on seal lihtsalt selleks, et äh, hoida, et muuta see määrus äh, nii-öelda sujuvamalt loetavaks ja arvestada nende kahe muudatusettepanekuga, mis ma esitasin ma viitan nüüd lõike kaks punktile A paragrahvis kaks, ma teen siin ettepaneku, et kustutatakse kaupade nimekiri, mis esialgselt välja pakuti komisjoni poolt ning ja põhjus, miks ma tegin ettepaneku selle nimekirja kõrvaldamiseks, on see, et kaubad, mis siin üles loetud on, ei näi olevat olulised sellise määruse puhul, mis keskendub põhjendamatule geoblokeerimisele. mina ei saa aru, kuidas meil saab olla piiriülene juurdepääs äh, online keskkonnas sellistele kaupadele nagu vesi või elekter minu arvates see nimekiri tuleks kustutada. Äh, see oleks siis minupoolne kokkuvõte muudatusettepanekutest ja olen valmis kõigiga koostööd tegema ja tahaksin nüüd kuulda, mis kolleegidel öelda. Grazie molte, eh, interessanti anche questo. suur tänu, ka see eh, ettepanek oli tõesti väga huvitav. tänan teid väga, järgmine kõneleja üks küsimus, mis puudutabki just eh, gaasi, vett ja elektrit ma ütlen äh, väga selgelt, et äh, gaasi, äh, vett ja elektrit veebi teel küll ei saa, aga siin toon näite tõketest, mis väga selgelt olemas on. inimene, kes Saksamaal töötab, tal on Saksa konto, sellepärast et kuigi ta elab Hollandi poolel, siis tööandja on tal Saksamaal, nii et Saksa konto ta tahab aga Hollandi teenusepakkujale eh, maksta, eh, aga gaasitootja või elektritarnija Hollandis ei ole nõus sellega, ta tahab, et eh, ta saaks ikkagi oma kontole laekumised alati Hollandis asuvast pangast ja mitte Saksamaalt. nii et see on minu arust õigustamata geoblokeerimine selles mõttes, et veebimaksesüsteemid või üldse maksesüsteemid peaks olema Euroopa ja Euroopa pakkujate vahel reguleeritud, aga see ei ole praktikas võimalik, sellepärast et maksevõimalus lihtsalt puudub. see, aga see-eest on palju tingimusi, jälle konto vaja avada, teha sealt ülekanded ja nii edasi. vabandust, Kristiina kõigepealt soovis kolleeg Tänkov äh, sõna Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупка... Härra Nekov. Suur tänu. Tänapäeval on täiesti normaalne sooritada oma ostud internetis. Kuid äh, samas äh, maksetega on asi teistmoodi. Need on erand selle reegli juures, sellepärast ma toetan komisjoni ettepanekut äh, ning äh, nende poolset lähemist, nemist, sest on äh, selliseid äh, tavasid, mis on vastuolus ühisturu põhimõtete ja reeglitega. ja äh, äh, see, need puudutavad, see puudutab eelkõige inimese elukohta. me ei tohiks takistada netikaubandust. ma toetan komisjoni poolset ettepanekut, et määrusesse ei lisatakse veebipõhiseid teenuseid, sest väga tihti äh, tähendab see ligipääsu teostele, mis on kaitstud autoriõigusega. sellega seoses ma võin öelda, et olen raportööriga täiesti nõus. Äh, kultuuri, äh, kultuuri tooted nagu näiteks äh, e-raamatud on spetsiifilise iseloomuga ja peame analüüsima asja sügavalt, enne kui otsustame lõplikult, kuidas edasi tegutseda. mis puudutab artiklit üheksa, siis selle kohta on öeldud, et äh, äh, seda analüüsitakse kaks aastat pärast seda, kui ta jõustub ja sel hetkel hakkame me arutama seda, kas audio äh, visuaalsektori erand kehtib, kehtib edasi. peame arvesse võtma ka territoriaalsuse printsiibi, ma kohe lõpetan, proua esimees, sooviksin öelda lihtsalt seda, et me ei tohi suurendada ettevõtete bürokraatlikku koormust ja samuti ei tohi VKE-de bürokraatlikus survet suurendada, eh, sest me ei soovi takistada piiriülest kauplemist. on eh, raskusi kulude katmisega, mis eh, on tekkinud seoses veebipõhiste maksetega. sellega seoses arvan, et me peame selle kõige peale põhjalikult järgi mõtlema. diskrimineerimispõhimõte peab arvesse võtma ka erinevaid aspekte, mida raportöör on meile kirjeldanud ma arvan, et äh, teha edasi, tahan edasi koostööd teha raportööri, variraportööriga. Helga Trüppel, palun. ja thank you, Silvia, thank you to our. suur tänu, suur aitäh raportöörile ka. üleüldiselt tahaksin öelda omalt poolt, et on väga hea ja ka väga tähtis, et me ebaõiglase asukohapõhise piirangu vastu võitleme ja et me ka teatud diskrimineerimispõhimõtete vastu oleme, mis eh, ei taga ligipääsu ühisele turule. aga meil on põhimõtteliselt eh, digitaalse ühisturu nõudmise ja kultuurilise paljususe, mis on seotud autoriõigustega ja territoriaalsusega põhimõtte vahel. siin teeksin ettepaneku, et eh, komisjon, kes tahab küll digitaalset äh, äh, ühisturgu arendada, aga samas on äh, üsna kriitiline audiovisuaalteenuste suhtes, mis autoriõigusega on kaitstud ja selle, seda aspekti muideks siin ettepanekusse ei ole kaasatud. me teame näiteks, et filmide puhul nad on toetumas territoriaalsele rahastamisele ja rahastamine ähm, ja just ähm, lepingud on seotud äh, teatud kohaga, kohapõhisu-, kohapõhised. Äh, Pantaflix äh, veebiplatvormi omanik ütles mulle hiljuti, et jah, ma olen tegelikult huvitatud selles, et piiriüleselt oleks ligipääs meie filmidele, aga ainult teatud territooriumis, kus me eelisõigusi ei peaks arvestama, nii et meil on vaja geoblokeerimisvõimalusi äh,, ehk sedasamast tasupõhist äh, piirangut, äh, sellepärast et see on oluline filmide rahastamises, aga teistes kohtades, kus meil see ei ole tähtis, äh, on võimalik ligipääsu tasuta tagada ka filmidele seal. nii et ma arvan, et põhimõtteliselt komisjonil on õigus öelda, et nad tahavad parendust ja et nad tahavad ka vähem geoblokeerimist ja sellepärast on meil näiteks siin kaasaskantavuse otsus ja katsat direktiivi äh, vaatame ka üle, et litsenseerimine oleks lihtsam ja et äh, audiovisuaalteostele, mis on autoriõigusega kaitstud, oleks rohkem ligipääsu, aga praegu meie määruses siin oleks hea välja jätta audiovisuaalsed teenused ja seetõttu üleüldiselt äh, toetan komisjoni ettepanekut, aitäh. Grazie e, kolleeg. suur tänu ja kolleeg Libatski, palun. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję sprawozdawczyni. Suur tänu mina toetaksin enamust seda, mida ütles raportöör. näiteks muudatusettepanekut kakskümmend neli, artikkel kaks punkt kaks E. ilma selle muudatusettepanekuta oleks meie ettepanek liiga piiratud. nii et äh, toetan raportööri ettepanekut siin ja olen nõus sellega, mis öeldi. suur tänu ja nüüd kolleeg Morgan, palun. suur tänu, esimees soovin samuti tänada raportööri. ma võtan sõna ainult sellepärast, et mm, ma tahaksin kommenteerida ühte fakti, mis on kooskõlas sellega, mis komisjonis öeldud on. nimelt siis, et selliste organisatsioonide poolt eh, sekkumised ei puuduta mitte ainult tarbijaid, vaid kõigi äh, neid, kes võivad äh, olukorda mõjutada, äh, näiteks VKE-sid, äh, vabaühendusi ja juriidilisi isikuid. mulle tundub keeruline selline olukord, kui on vaja neil ennast kaitsta, ennast näiteks kohtus. see on minu meelest selline seisukoht, mis võiks aidata leida lahenduse, mis sobiks kõigile ja mis muudaks sellise eh, määruse kõigile lihtsamini mõistetavamaks. annan nüüd sõna komisjonile. Eh, palun, DigiConnecti esindaja. Thank you, madam chair uh,. Thank you also to suur tänu teile ja suur aitäh ka raportöörile hea raporti eest ning ka parlamendiliikmete kommentaaride eest kõigile samuti alustades sellest, mis on teie jaoks ilmselt kõige olulisem, suur aitäh, et toetasite meie äh, positsiooni, mis puudutab äh, sisu autoriõigustatud materjali. jah, me oleme võtnud arvesse äh, selle sektori erisusi, ka rahastamismudelit, mis tõesti on eksklusiivsetele õigustele ja territoriaalsusele suunatud ja sellepärast on meil hea meel selle raporti positsiooni pärast siis ülevaatusklausel, mida kolleeg Komadini mainis, tõesti, see on äh, lahtise otsaga, täpselt nii, nagu te soovisite, me ei ütle näiteks, et äh, kahe aasta järelt või mis iganes ajaperioodi järelt on vaja seda uuesti vaadata, vaatame pigem, millises osas see kaasatus oleks äh, soovitatav ja loomulikult keskendume me ka nende teenuste erisustele ja sellepärast ei ole neid ka juba kohe alguses siia kaasatud nii et loomulikult eh, jätkuvalt pöörame sellele tähelepanu. siis eh, siin jõustamise osas, eh, mis puudutab klientidevahelist kontakti ja, ja andmete vahetust, arvestasime teie mureküsimusega selles osas me oleme ka ettevõtjate vahelise ja eraettevõtjate vahelise ning indiviidide, üksikute tarbijate mudeleid, äh, sellepärast et äh, me ikkagi räägime siin väiksematest ettevõtetest, äh, suurettevõte ilmselt ei maksaks selliseid summasid nagu meie või väikeettevõte, kui nad veebist midagi ostavad ja taotlevad. Nad ostavad seda oma kasutamise tarbeks ja mitte edasimüümiseks või edasi edendamiseks ja meie ülesanne oli mõelda, kuidas äh, Äh, artiklis kaheksa välja toodud äh, sellega kohandada. tahame samuti tagada selle, et ükskõik, mida siin kokku lepitakse, äh, rajaneb see eelkõige olemasolevatele struktuuridele. ja siin on arenenumadki mehhanismid, mis puudutab eraklientide edastamist väikeettevõtetele, ükskõik, kas me räägime siis äh, tarbijate nõustamisest ja teadlikkuse tõstmisest või piiriülesest tegevusest. siin ongi tarbijad ja kliendid, ütleme klientide omavahelisel andmete jagamisel on niivõrd äh, vähem arenenud struktuurid paigas ning äh, me peame loomulikult ka põhjendama, mikspärast ei ole mõtet teha üleliigseid struktuure siin. siis äh, siin on äh, veel kaupade definitsioon, mitte ainult raportöör, aga ka teised äh, sellele viitasid äh, gaasile, elektrissil, e-, elektrile ja veele. me oleme ka nõukogu aruteludes seda rääkinud, nagu ütlesite, üleüldine lähenemine on vastu võetud tänase hommikuga äh, arvestades Äh, viide gaasile, elektrile ja veele on siin nüüd ära võetud, mikspärast seda üldse sisse pandi? sellepärast, et ei olnud väga head strateegiat. kasutasime taas tegelikult äh, tei-, olemasolevaid äh, sõnastusi ja definitsioone juba olemasolevatest õigusaktidest ja tarbijaõiguste direktiivist tuli üks definitsioon, mille me kasutasime uuesti, aga aruteludes sai väga selgeks, et geoblokeerimise kontekstis äh, ei ole see väga mõistlik, sest siin räägime me eh, toodete definitsioonist ja mitte teenuste omast. nii et eh, pange tähele, tegemist on siis eh, toodetega. gaas, vesi, elekter aga on teenused ja geoblokeerimise regulatsioonist rakenduvad neli üks C näiteks, mis puudutab siis teenuseid. nii et säte on niimoodi sõnastatud, et see selle ära kataks, aga artikkel viis maksete küsimuses, üks parlamendiliige siin maksete probleemile viitas, kui tarbida neid äh, avaliku hüve teenuseid kusagil mujal, aga määrus on juba olemas, mis seda äh, on varem äh, sätestanud, aga mittediskrimineerimine ja maksemeetodid on nüüd ka meie viimases direktiivis paigas Teie rõhutasite, kui oluline on VKE-de jaoks väikse koorma hoidmine. seda on tegelikult komisjon ja ka liikmesriigid tunnustanud ja kogu määruses püüame tagada seda, et tarbijate ja ettevõtete võimalus osta neid neid äh, teenuseid ja ka tooteid piiriüleselt. meie oleme lähenenud sellele niimoodi, et lisakulu peab olema kõigi osapoolte jaoks võimalikult väike. me oleme tuvastanud ka selliseid olukordi, kus meie arust diskrimineerimine ei olnud enam õigustatud ja me ütlesime, et see ei ole õigustatud siis, kui ei ole olulisi äh, lisakulusid. nii et olles seda öelnud, suur aitäh teile kõik see, mida ma täna kuulsin, oli väga julgustav ja ootan komisjoni ja parlamendiga arutelusid edaspidi, suur tänu. Eh, annan loomulikult sõna kohe eh, raportöörile, tänu komisjonile ja ma arvan, eh, ma loodan, et kui määrus vastu võetakse kahe aasta pärast, et siis võetakse arvesse loomulikult ka seda, kui spetsiifilise äh, valdkonnaga on tegemist äris äh, äh, ning äh, ma arvan, et selles osas on väga olulised muudatusettepanekud, mille esitas ka raportöör, eriti just selleks, et et, et kaitsta mitte ainult tarbijaid, vaid ka, vaid ka pakkujaid ja Eh, siin peaks loomulikult ka näiteks copyrighti ja eh, jõustamise küsimusi kindlasti arvesse võtma, palun. suur tänu teile, Jürgen. üks eh, kommentaar selle kohta, miks mulle meeldiks, et siin oleks tarbija asemel klient. ma ei taha, et suured ettevõtted, kes ostavad tooteid ja teenuseid veebis, Äh, see võimalus, et nad lähevad kas väikese äh, vahekohtu ette või, või väikese ameti ette. ma tahaks need suured ettevõtted, suured organisatsioonid äh, ja partnerlused, et neil oleks võimalus, sest nad on selles situatsioonis kliendi rollis, nad ostavad midagi veebist, aga enda kasutuseks. Nad ei müü seda edasi. sellepärast olen teinudki vastava ettepaneku ka muudatusettepanekutesse aga lisaks sellele tahan lihtsalt öelda, et äh, mul on hea meel oodata ära liikmete ja variraportorite muudatusettepanekud ja ootan ka debatti edaspidi. suur tänu! suur tänu teile! nagu te teate, muudatusettepanekud esi-, tuleb esitada teise, septembril enne kella ühteteist. ja hääletus toimub kahekümne neljandal jaanuaril kaks tuhat seitseteist, suur tänu raportöörile, aitäh komisjonile ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on väga huvitav avalik kuulamine, mis on väga oluline. ja algus äh, on siis nüüd kohe. ma kutsun äh, poodiumile kolm eksperti, palun, äh, Ramax von Antentrond, äh, kes on meediaassotsiatsiooni esimees, palun, ja Mike Otnes, kes on ajakirjanik ja tegeleb äh, rahvusliku ja rahvusvahelise pressi küsimustega ja viimane kõneleja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 nii et äh, kuulamine siis äh, toimub siinsamas. Eh, pikka aega oleme tahtnud äh, juba sellel väga tähtsal teemal rääkida ja selle jaoks kokku tulla. räägime siis nimelt kriisist trükimeedias täna. eriti puudutab see just ajalehti ja ka Euroopas me teame, et äh, see on äh, probleem, mis on tekkinud mitmetel põhjustel. loomulikult on majanduslik aspekt siin oluline. ja erinevate meediaväljaannete tasakaal on viimase kahekümne aasta jooksul, isegi kümne aasta jooksul oluliselt muutunud. ja loomulikult äh, reklaamimüük näiteks on kahanenud oluliselt digitaalne maailm, mis on mõningad maailmad, mõningad äh, lehed viinud sinnani, et nende tiraažid kasvavad. aga olgem ausad, meil ei ole tegelikult äh, mingisugust võimalust tagada paljusust äh, trükimeedias ning ka professionaalsust. et ajakirjanikud äh, saaksid äh, sellise austuse, nagu nad on seda väärt. loomulikult äh, meil on meedias oluline paljusus, informatsiooni paljusus, kultuuripärandi jaoks on see oluline, see on üks olulisi sambaid, millele Euroopa Liit rajaneb. mina tahan omalt poolt veel öelda, et teatud riikides on poliitiline väljakutse, näiteks on pressivabadust oluliselt piiratud ja me siin parlamendis kuuleme ka kurtvaid hääli, et mõningates liikmesriikides Euroopa Liidus on äh, tasakaalutus ja ei peeta kinni. Äh, trükimeedia ja ka ajakirjanike sõltumatuse põhimõttest ja lõpetuseks tahame vaadatagi siis seda trükimeedia kriisi ole tulevikuperspektiive ja võib-olla saaksime ehk leida ka seal mõningaid positiivseid õppetunde. ja need on poliitilises debatis siis ka välja joonistumas. me näeme seda et, et äh, kakskümmend protsenti on vähenenud äh, päevalehtede müük Euroopa turul kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat üheksateist ootame lausa kolmekümne kolme protsenti kukkumist nii riigi kui ka kohalike lehtede jaoks. ilmselt äh, sellepärast, et äh, kohalikud uudised on seotud konkreetse piirkonnaga, seal on vähem konkurentsi ning on mitmeid äh, hea kvaliteetseid veebilehti, mis on kohalikele uudisele pühendatud. aga Äh, juhtivad kohalikud äh, lehed on ka väljakutsete eest, nii et seda peame vaatama. aga kriis puudutab ka tegelikult lugejaskonda digitaliseerumise tõttu ja sellepärast, et trükimeedias on vähenenud reklaamimahud. aga seda kompenseerib aina kasvav äh, veebireklaamimüük veebiväljaannete puhul. viimase nelja aasta jooksul oleme näinud seda, et nelikümmend miljardit on müük kasvanud, ütleb kõneleja, aga neli sellest, neli eh, miljardit eh, on tulnud siis eh, vaid reklaamimüügist. olukord on keeruline ja sellist tasakaalu, nagu meie tahaksime näha, ei ole. nii et mitmed väljakutsed meie eest praegu, nagu teate, on Euroopa digitaalstrateegia ja oluline on teid ära kuulata ja vaadata, millised millised valdkonnad kõige paremini arenevad siin. ma arvan, et meie peame siin omalt poolt tegema üht-teist ära autoriõiguste osas. ja seda, kuidas me saame ajalehtede äh, tiraaži tagada ning selles väga äh, keerulises olukorras meediavabadust äh, loojate paljusust kaitsta ning kaitsta ka ajakirjaniku ametit kui sellist nüüd saab sõna Max von Abendroch, kes on EMMA Euroopa ajakirjani, ajakirjade assotsiatsiooni esimees. ta annab meile ülevaate siis trükimeedia olukorrast Euroopas ja väljakutsetest, mis on selle eest ning võimalikest abipunktidest, mida meie omalt poolt saame Euroopa tasandil ära teha umbes kümneks kuni viieteistkümneks minutiks on teil sõna. kuulame teid huviga. suur tänu teile, proua Costa, et kutsusite ja suur aitäh, et andsite meile võimaluse täna rääkida siin Euroopa trükimeedia äh, tulevikus. Eh, soovime eh, rõhutada, et Euroopa pressi sisu sõltub selle, eh, tulevik sõltub selle sisust, mitte sellest, kas seda avaldatakse internetis või pabertrükis. peale selle kogu pressi kontseptsioon on muutumas ja seega hakkavad erinevad faktorid seda mõjutama, kõigepealt võima-, võime mõjutada, võtta, astuda kontakti oma publikuga ning arvan, et äh, tänases kontekstis on oluline ka arutada seda, mida on võimalik teha seadusandjate poolt, et äh, meie demokraatlikku äh, e, e, ühiskonda kõige paremini teavitada. me, meil on praegu risk on selles, et meie tulevik müüakse maha ja ma arvan, et seda peaks vältima ja sellega seotud riske samuti. nagu ma ütlesin vaatame, kas see töötab, ütleb kõneleja. ei tööta, siiski töötab. mina e, töötan Euroopa ajakirjade assotsiatsiooni, me esindame viiteist tuhandet ajakirja, viitekümmet tuhandet e, pealkirja, kaheksakümmend protsenti meie osalistest on VKE-d, see on oluline fakt. ning EMA e, on oluline pressisektori esindaja üle terve Euroopa, see on meie põhiline ülesanne. me korraldame ka Future Media läbi, võib-olla teate sellest midagi, see toimib Euroopa Parlamendis, et äh, vähendada lõhet kiirete arengute vahel Euroopa meediasektoris ja äh, kauakestvate õigusloomeliste menetluste vahel. meil toimus kohtumine äh, Eh, mõned nädalad tagasi, järgmine kohtumine toimub teemal eh, copyright, autoriõigus. ja tuleksin nüüd kogu selle ettekande sisu juurde. pressimaastik Euroopas muutub. seda seoses kaotajatega. kaotajad muudavad pidevalt eh, oma kokkupuudet pressiga. praegu on olulisim faktor sellest tehnoloogia ning ähm, äh, olulisem osa äh, kokkupuutest pressiga toimub online, toimub internetis. seega on aina olulisem osa digitaalsest meediast. tahaksin seda näidata tarbija perspektiivist lähtudes, näete äh, pressi tarbimistsüklit, näete, et et, et soovitakse tarbida igasugust sisu ükskõik kus, ükskõik millal ning siin on hea segu digitaalsest, mobiilsest ja trükitud pressist. kõige olulisem selle osa, nagu te näete, siin on siiski sisul. igal tarbijal on oma kogemused pressiga ning äh, toimetajad peavad aru saama, kellel äh, on kõige, äh, kellel on millised vajalutused ja kuidas edu saavutada praeguses meediamaailmas. kui me vaatame asja ärilist poolt, siis näeme, et digitaalne ja trükitud press täiendavad teineteist. kui te näete, vaatate trüki poolt, siis näete, et keskmine sissetulek eh, ühest küljest viiskümmend protsenti eh, tuleb tellimustest, teine viiskümmend protsenti eh, tuleb reklaamist, digitaalvaldkonnast üheksakümmend viis protsenti reklaamist, viis protsenti siis makstud sisust. ja ka te näete samas, et sissetulek on palju väiksem digitaalsektori juures, ehk siis on eh, vaja mitmeid eh, tarbijaid rohkem kui trükipressi puhul. Eh, enamus sissetulekust kasumist tuleb endiselt trükitud pressist ja väiksem osa digitaalvaldkonnast see on niimoodi ajakirjadega, ajalehtedega on ilmselt teistmoodi, sest nišš, nišivaldkondades jääb lugejaskond enam-vähem samaks. siin taaskord te näete, kui eh, palju on erinevaid eh, ajakirju Euroopas, eh, need on näiteks elustiili, äripoliitika teemalised. ja vaatame nüüd konkurentsi olukorda, mis äh, praegu Euroopas valitseb. ühest küljest äh, võtmetähtsus on sellel, äh, kuidas suudetakse kontakti säilitada avalikkusega, kuidas ollakse kontaktis lugejatega, tarbijatega ning teisest küljest, kuidas on võimalik oma sisu kontrollida. Euroopa pressisektor on aina äh, karmimas konkurentsis mõlemas valdkonnas ja sellele ma sooviksin rohkem tähelepanu nüüd pöörata. kõigepealt äh, äh, lugejaskonna kaasamine, praegusel hetkel on võimatu olla avalikkuse ainus informeerija, nagu see vana, varem oli. näeme, et tarbijad kasutavad meediat väga erineval moel Nad äh, soovivad äh, meediaga tutvuda, äh, tutvuda neile kõige sobivamal viisil, bränd loeb aina vähem, pigem on tarbijate jaoks kõige ka, sobivam sotsiaalvõrgustike kasutamine. see tähendab seda, et on raskem, on võimalik, vabandust, saada teada oma, millised on tarbijate, lugejate eelistused, teada, mis neid huvitab see on üks oluline aspekt digitaalmaailmas. teine oluline element on eh, sisu, sisu rahaks teha ja meediaökosüsteem siin on teatud katkestustega. kui vaatame nüüd seda slaidi, siis eh, alg-, esialgu tundub see keeruline olevat, kuid samas see, see näitab selgelt, milles on probleem üle. üle seitsmekümne protsendi eh, pressi eh, eh, ajakirjanduse poolt pakutavast eh, on praegusel hetkel seotud tehnoloogiaga ja need, tegemist on spetsialiseeritud sisupakkujatega, nii et äh, Eh, selles valdkonnas on pakkujaid aina rohkem ning eh, samuti eh, kuhu see viib nüüd Eesti Euroopa pressisektori, peame vaatama riskianalüüsid üle, sooviks teie üheskoos seda teha, et aru saada sellest, milline võib olla potentsiaalne mõju sellistel arengutel meie valdkonnas. kui jätaksime asjad nii, nagu nad on, siis publik li liiguks eh, meediast sotsiaalmeedia platvormide juurde. Eh, tahaksin, eh, sellepärast ma siinkohal olen, et asjast põhjalikumalt rääkida, aga ühesõnaga, kui asi jätkub praegu samas vaimus, siis on selge, et aina rohkem sisu tuleb sotsiaalmeediast. tagajärjed on see, et aina raskem on äh, Eh, kokku puutuda eh, oma eh, tarbijatega, oma lugejatega, sest infole saadakse ligi mujalt ja peale selle on võimalik aina raskem seda sisu kvaliteeti analüüsida. raske on ka garanteerida vaba ja iseseisev informatsioon, tagada meie äh, lugejatele, mida siis teha, kui konstruktiivne olla, kõigepealt selgelt on vaja tegutseda ja seda eh, kõigi asjaosaliste jaoks loomulikult on eh, pressiettevõtetel vaja liigutama hakata, nad seda ka juba teevad enam-vähem edukalt, nad peavad investeerima innovatsiooni, nad peavad tegema koostööd mitte ainult omavahel, vaid ka suurte jaotusplatvormidega nagu Google ja Facebook, seda on juhtunud ka teatud valdkondades, kuid eh, seda tuleb veel eraldi edasi arendada. ainult siis on nad võimalik, võimelised end eh, väärtust looma ja eh, samuti ka ustavad, ustava publiku endale luua. peame seda protsessi praegu kiirendama ja minu arvates meediasektor praegusel hetkel liigub õiges äh, suunas edasi, kuid nende tegevusvõimalused on piiratud, <clears throat> sest on küsimus äh, ka äh, õigusloomes, sellest peame me just siin rääkima, sest saate mõelda selle peale, kuidas saate teie tegutseda selleks, et tekitada võrdsed võimalused meediapluralismi ja õiguskindluse küsimustes, et Euroopa pressivaldkond jääks alles, et saaks edasi tegutseda äh, et seda ei müüdaks edasi teistele konkurentidele. õigusloojatena on teil erinevaid küsimusi, millega te tegelete, näiteks e e privaatsusdirektiiv e, jõuab e, jaanuaris kohale, räägime ka digipressi jaoks käibemaksust ja, ja, ja autoriõiguse küsimustest. kui vaatame nüüd e, audiovisuaalse meedia teenuste direktiivi, millest tahaksin keskenduda ühele elemendile, AVMS mõjutab pressivaldkonda eh, seoses kvantitatiivsete reklaamide ehm, aspektiga, sellepärast et eh, praegusel hetkel on eh, vaja garanteerida, et erinevad meediasektorid jõuavad, saavad umbes samas arvus reklaame, et pressi mitmekesisus säiliks, nii et see, mida te sellel slaidil siin näete, seda, et äh, et äh, televisioonis on suurendanud reklaami sissetulekut äh, ja ajalehed, ajakirjad on äh, vähendanud oma reklaami sissetulekuid viimaste aastate jooksul. ja selge on see, et finantseerimine puudub, me arvame, et selles osas tuleks midagi teha. järgmine küsimus on e-privaatsusdirektiiv, mis varsti äh, vastu võetakse, tahaksin siin rõhutada seda, et meie seisukohast lähtudes see eh, opt-out režiim eh, oleks kõige parem, eriti kukide puhul, küpsiste puhul, sest see tekitaks võrdseid võimalusi rohkem, mida me ja Facebookil on login süsteem, nii et loomulikult kasutajana ähm, ollakse teistsuguses kontaktis äh, nendega äh, ja andmekasutus, andmeprotsessimine eh, toimub samuti teisel viisil ning ka eh, meil peaks olema samuti võimalus eh, selliseid andmeid töödelda. nii et see oleks meie jaoks ideaalne lahendus. praegu on arutelu all see on ka opt-in võimalus teatud tingimustel seda tõlgendatakse erinevalt erinevates liikmesriikides. risk on siin selles, et kui hakkame kasutama ainult opt-in režiimi, siis me paneme ukse kinni meediaettevõtetele, kes ei äh, ole lihtsalt piisavalt suured, et lubad võimaldada login süsteemi ja sellega seoses ei ole äh, võimalus neile andmetele ligi pääseda ja neid äh, analüüsida näiteks käitumisreklaamidega, käitumisreklaamide kasutuse osas. ja lõpetuseks vaatame nüüd viimast kahte teemat, mis puudutavad käibemaksu ja autoriõiguse direktiivi. kolmapäeval ootame Euroopa Komisjoni poolsed ettepanekud, et äh, esitada ettepanekud käibemaksu kohusluse kohta digitaalsele ajakirjandusele, oleme seda kaua juba oodanud ja teame, et ka teie koda on seda kaua toetanud, tahaksin teid tänada selle toetuse eest, loodetavasti see nüüd tõesti ka äh, toimub, äh, nagu me, nii palju kui vähemalt meie teame, see aitab võib-olla ka äh, uurida, keskenduda rohkem sisule. ma ei hakka autoriõigusest piksemalt räägima, kuid mu kolleeg Sebastian teeb seda varsti. sooviksin enne lõpetamist teie loaga et äh, loodaksin loota teie toetusele privaatsusdirektiivi osas ning muidugi ka käibemaksumääruse osas. ja kui toetate meid, siis saame edasi garanteerida vaba, iseseisvat äh, äh, ja mitmepalgelist meediat kõigi eurooplaste hüvanduks. aitäh, see oli tõesti väga huvitav ja võib-olla kolleegidel on pärast teile väga palju küsimusi. igatahes ootan üsna paljusid sõnavõtte. aga nüüd annaksin sõna järgmisele kõnelejale, Mike Hollenesele, kes on siis Euroopa autoriõiguse ekspertide Euroopa Föderatsiooni esimees ja ja et ta äh, esindab ühte äh, õppeasutust, mille õpilased on täna ka siin kohal. Äh, nende õpetajad on pärit Amatricest, ühest Itaalia linnast, mida Maverin tabas ning ma tahaksin tänada kolleege, kes nad siia kutsusid Eh, tahaksin täna, eh, tänada eh, teda kutse eest nendele inimestele, kes nii palju on pidanud läbi elama. meie valitsus koheselt lubas selle kooli amatriitšest taastada, sellepärast et see on kool, kus toimub õppetöö paljudes klassides ja ma loodan väga, et see kool peatselt taastatakse. nii et, et aitäh ja Äh, näitame teiega üles solidaarsust, teeme äh, kõik, et Amatrice taastataks. aitäh, et te täna siia tulite ning äh, tervitame neid aplausiga, palun. ja nüüd saab sõna Mike Holdenes, keda ma juba tutvustasin. suur tänu ja tere pärastlõunast. kui hakkasin oma äh, ettekannet äh, ette valmistama, peab ütlema, et äh, maailmapoliitika on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal aina rohkem äh, kätte mänginud minu teooriale, et praktikateooria on siiski kooskõlas. lühike sissejuhatus võib-olla esimesena vabakutselise ajakirjaniku tööpäeva või tööelusse. kuni hiljutiseni töötasin ma tegelikult päris palju äh, Äh, iganädalase äh, teadusajakirja äh, Veergu ja kolmapäeval seetõttu olin ma oma veeru valmis saanud, saatnud selle edasi. Läksin õhtul voodisse ja neljapäeva hommikul tulin vabakutselisena siis tulla tagasi selleks, et toimetaja eest seista, avat-, avasin äh, oma äh, veerukoopia, kirjutasin selle üles ja kontrollisin täpselt, kas õigekiri klapib ja nii edasi ja saatsin nad siis ühele alltoimetajale, kes kontrollis seda, kontrollis faktid, kontrollis üle äh, allikat, nii nagu siis minu isikus nii ajakirjanik kui ka toimetaja oli selle üle korranud ja Äh, ta lihtsustas seda lugu niivõrd äh, kaua, kuni see muutus valeks. ja siis äh, sellel hetkel saatis toimetaja selle mulle tagasi, siis autorile, seal ma pidin jälle selle üle kontrollima ja üle kirjutama ja siis teisele alltoimetajale saatis edasi. siis vaatas selle kõik üle veel kolma, kolmas alleditori, alltoimetaja ja see oli kõik lihtsalt ühe naljaloo veerg. nii et ma arvan, et see lugu näitab teile, Eh, kuidas tekstil baseeruv meedia on eh, nüüd eh, muudetud ja kuidas see lõpuks siis ikkagi lugejani jõuab? ma arvan, et me saame sellest järeldada, et kirjutatav ja loetav press on tähtis. demokraatia tavapärane teooria räägib sellest, et inimesed peavad saama informatsiooni, kuidas nad muidu saavad hääletada nüüd äh, näiteks äh, Inglismaal on meil tekkinud küsimus, et kas äh, valijad üldse tahavad ratsionaalselt hääletada, aga see on hoopis teine küsimus. nii nagu te viitasite, siis trükipress on täna probleemides kolmekümneminutine tv ülevaade on kolm tuhat sõna kaks lehekülge ühes kollases lehes, selleks et eh, inimesed saaksid üldse veidikenegi võib-olla süvainformatsiooni selle kohta, et teha otsuseid oma elude ja poliitika kohta. Neil on vaja pikemaid artikleid ja kindlasti eh, väikeste uudisnuppude põhjal neid otsuseid teha ei saa. mina saan aru, et eh, tänase trükimeedia põhimõtteline majandusprobleem on selles, et internetit ettevõtted äh, kasutavad äh, müüki, reklaamimüüki ja äh, kasutavad seda loomeinimeste tekstide kõrval. ja sellised ettevõtted Euroopas ja maailmas tegu-, tegutsevad käsikäes, see on sissetulekute koha pealt väga oluline. Äh, loomulikult ajakirjanike organisatsioonid pidevalt äh, viitavad sellele, et omanike ringi kitsamale äh, tõmbumine probleeme mm, tekitab aina juurde just trükimeedias ja peab ütlema ka seda, et kärpemeetmeid kasutatakse argumendina selleks, et ajakirjanikke koondada, et nende töökoormust suurendada ning võtta ära nendelt autoriõigused. ja peab ütlema, et et väga palju kasutatakse seda ka eh, selleks, et eh, ajalehtede omanike omaenda poliitilised teemad eh, jõuaksid esiplaanile. eelmisel nädalal nägin seda kaarti. see on avaliku arvamuse uuring novembrist kaks tuhat kuusteist kommunikatsiooni peadirektoraadilt usaldus meediasse on see, mida siin uuritakse ja kui te vaatate, siis siin on vastupidine korrelatsioon äh, meedia usalduse ning ka autorite õiguste tugevuse vahel. see, et ajakirjanikud tuvastatakse ja et nende töö, töid kaitstakse. Ühendkuningriigis, kust ma olen pärit, on õigusaktid väga hullud. Äh, kui me vaatame näiteks Soome Rootsi ja Saksamaa, siis äh, seal on äh, autorite õigused väga tugevad ja ka usaldus inimeste poolt on suur. Kreeka puhul me äh, näeme, et õiguste küsimus on justkui kaunis, aga praktikast rakendamine puudub, nii nagu Kreeka kolleegid on ka mulle öelnud. üks põhjus selle kõige jaoks on see, et rusikareegel, millest kõik lähtuvad ja peaks meeles pidama, on see, et kui te loete teatud Briti ajakirja, ajalehtesid, näiteks Daily Telegraph või Daily Mail, siis te näete, et esimesed kolm lõiku on kinnitatud, äh, lihtsalt selleks kinnitavad äh, toimetaja arvamust ja neljandast algab uudis tegelikult pihta. nii et äh, niimoodi sünnivadki suured meediapealkirjad üheksakümnendate aastate alguses, kui World Wide Web oli alles äh, väga noor, olin terve interneti siis läbi lugenud, sellepärast et üheksa lehte oli selles ainult. väideti seda, et äh, internet viib kodanikult kodanikule suhtluseni, tuleb demokraatia kuldne iga, rahvaküsitlused korraldatakse igasugustes küsimustes äh, algusest lõpuni. aga see lubadus on väga õõnsaks osutunud Äh, väga suurte eelarvamuste ja valede levitamiseks äh, kasutatakse äh, antisotsiaalset meediat ja see ei ole õige. üheksakümne kuuendal aastal sain ma oma esimese interneti ühenduse, töötasin tol ajal USA-s ja küsisin oma kolleegide käest, et miks pärast on Ähm, põhiseaduse järgi, esimese muudatuse järgi USA-s äh, valetamine äh, äh, vaba väljendusena kaitstud. ja järgmisel hommikul oli mul väga palju neid kolleege, kes kinnitasid, et tõesti, seda peaks ka kõnevabadusena nägema ja valetamist peaks kaitsma. nii et see on väga vas-, vastutatav äh, arvamus, ma arvan, ja meil on väga kiireloomuline see küsimus ära vaja lahetada, lahendada. mõningad osapooled endiselt äh, lubavad seda, mõned äh, teenivad väga palju raha sellest. lubatakse, et ilma igasuguse makseta on võimalik tasuta saada informatsiooni, loomeinimeste töid, mina ütleksin tegelikult, et vaba informatsioon peaks olema igat senti väärt Te võite vaadata ise, pange Vikipeediasse leht ülesse, eh, defineerige antisotsiaalne meedia seal ja mõne minuti jooksul keegi eh, ütleb, et teil ei ole mingisuguseid viiteid siin. Vikipeediast räägiti kui suurest masinavärgist, kus inimesed hakkavad avalikes huvides oma aega panustama ja meile kõigile informatsiooni tasuda jagama. aga tegelikult see sõltub professionaalsete autorite tööst täielikult mitte miski seal kestma ei jää, kui see ei viita näiteks minusuguste või kellegi teise äh, töödele. ja ma tahaksin veel tuua äh, argumendi, mida on väga raske majanduslikest äh, aspektidest argumenteerida, aga meil on vaja professionaalseid autoreid, inimesi, kes on panustanud äh, meil on vaja inimesi, kes saaks filterdada öö, olulise informatsiooni prügist ja mürast ning öö, need, kellel on olemas vastavad oskused. eriti just inglise keelt kõnelevas maailmas minu kolleegid naeravad tegelikult, kui ma räägin kriisist, aga üks minu leping, lemminguid hetki oli see, kus Bruno Latour mm -hmm Äh, filosoof äh, tuli äh, iganädalase teadusajakirjaniku, ajakirjanduse, ajakirja toimetusse ja tuli meie, meie tööd jälgima kolm inimest, kes oli ennem tõest ja valest mõtisklenud, jätkasid oma tööd ning parandasid ära ka need valet, mis olid artiklis sees. kui me näeme seda, et äh, tänane press äh, hakkab aina enam Twitteri nägu minema, inimesed äh, ei suuda enam eristada asjade vahel, mis neile ei meeldi või mis on valed. inimesed eitavad lihtsalt äh, seda, et näiteks inimesed äh, on äh, kliimamuutuste põhjustajad ja et kliimamuutused on inimtekkelised, nad lihtsalt ei loe ja eitavad kõiki artikleid, mis selle levitavad näiteks. eetiline ajakirjandus püüab igal juhul teadlikult tõde kirjutada ja tõde väljendada ning ma arvan, et toimetamise protsess peaks olema vähemalt äh, selline loogiline või sisuline lähenemine, me püüame propageerida ja levida seda, mida me teame. ja üksik äh, äh, hästi koolitatud ajakirjanik äh, on ikkagi võti sellesse protsessi, peab olema inimene, kes äh, esitab oma mustandi, mida toimetajad vaatavad üle ja analüüsivad ning mõtlevad, et jah, inimesed tahavad seda teada, kodanikel on vaja seda teada, mitte mingisugune lugu, mis lihtsalt eh, väga palju reklaamiraha tooks endaga kaasa. nagu öeldud, eh, siis eh, trükimeedia ettevõtted tahavad piirata ajakirjanike arvu selleks, et hoida kulusid kokku. kohaliku Äh, ajalehte puhul me oleme näinud näiteks äh, Inglismaal seda, et äh, kohtujuhtumeid ei seirata enam, kohtud töötavad täiesti ilma järelevalveta, sellepärast et kohalike ajakirjanike arv on niivõrd palju vähendatud ning palk, mida nad saavad, on täiesti naeruväärne. ning me oleme näinud ka seda, et ebaõiglasi lepingutingimusi surutakse peale ajakirjanikele, üks trükimeediaettevõte, kelle jaoks ma töötasin, andis mulle lepingu, kus oli öeldud, et ma ei ole tuvastatud autorina, ma ei saa mingisuguseid õigusi oma tööle, aga millest ma siis elan või, või kuidas minu kuulsus peaks levima, kui äh, keegi ei tea, milline osa artiklist minu oma oli. üheksakümne viiendal aastal algas see protsess, äh, kus äh, me, oli võimalik anda üle kõik oma tööde õigused Äh, Ameerika Ühendriikide ja Iiri õiguse alusel see ei olegi lõpuni võimalik, aga kirjastajad püüavad ikka üht koma teist teha ka juba olemasolevate seaduste raames. ja eetiline raporteerimine sõltub sellest, et üksikud ajakirjanikud, nad on majanduslikult sõltumatud ning neil oleks võimalik ka enda eest seista, kui vajalik. mida siis teha? no kui mul oleks äh, lõplik vastus nendele asjadele, siis ma oleksin äh, Google'i eest äh, rikkam, aga üks kolleeg kuulujutuna rääkides siin, kutsuti Google'isse, seal räägiti suurepärasest tehnoloogiast, jälle jäi mulje, et neid ei huvita enam raha, raha on nad piisavalt teeninud, nad tahavad nüüd protsesse muutma hakata. komisjoni eelnõu, mis puudutab direktiivi, ta räägib seda, et ajalehtede avaldajatel peab olema autoriõigusega kaasnevad õigused. minu kolleeg räägib sellest äh, veidi pikemalt. Äh, probleem ei ole selles mitte, et see teeb katki interneti, rikub selle ära, äh, vaid probleem ei ole see, see ei ole tõsi see on võib-olla paranoiline kõike hullema kohtuotsuse tõlgendus võib-olla. aga probleem on selles, et Google on huvitatud sellest, et nad tuleksid välja ainult tehnilistest ülesannetest. ma olen küsinud mõningad aastad tagasi, et kes Google'it esindab ja ülikooli äh, raamatukogud on olnud huvitatud sellest protsessist, lobitegevus on äh, suure hooga käima läinud ja äh, tagantreplejad on viimaste kuude jooksul mitmeid äh, seminare ajakirjanikele teinud. ühel juhtumil olid nad muideks väga uhked, et Saksamaal võeti vastu seadus, nad peavad kasutuse eest maksma, litsentsi said ja Nad ütlesid, et äh, kui te äh, meile seda litsentsi eda-, edastama ei hakka, siis äh, me ei avalda enam ühtegi sõna teie ajalehtedest ja lugejad ei saa üldse teada, mis teie ajalehes kirjas. kui lähete näiteks ajakirja lehele News Google ES, siis vastavalt Hispaania õigusele ei ole võimalik saada teatud allikaid hispaania keeles kätte ma olen püüdnud äh, tõlgendada äh, Prantsusmaal vastu võetud õigusakti, äh, kus tagatakse üksikutele fotograafidele töötasu vastavalt siis pilte ja fotosid omavatest assotsiatsioonidest, aga praegu täpselt ei tea veel, kuidas nende töötasudega on üleüldiselt võib öelda, et üheksakümne üheksandal aastal, kui ma äh, analüüsisin ja jälgisin eh, debatti eh, e-kaubanduse direktiivi kohta, siis eh, keegi selgitas, et üks võtmeargumente siin Brüsselis on see, et me ei taha, et see inimene, kes posti edastab, oleks vastutav selle väänamise eest, mis seal ümbriku sees on. ja sellepärast on meil vaja sellist kindlat äh, sadamat andmekaitset, andmekaitset siis äh, interneti äh, teenusepakkujate kohta. Facebook ja Google on avaldajad. mina ütleksin, et täpselt samamoodi nagu AT&T lõhuti tükkideks äh, Ameerika Ühendriikides tuleb ka Facebook ja Google lahti lükata. kindlasti peavad olema määrused, mis eristavad Google'it kes eh, omab lihtsalt eh, tehnilist infrastruktuuri ja kaablit eh, Atlandi all või siis nende avaldamisfunktsioone ja just eriti Facebooki avaldamisfunktsioone. õiglane konkurents nendele, kes avaldamise eest raha teenivad, minu arust oleks see väga hea algus. mis puudutab õiglast konkurentsi, siis ma tahaksin tegelikult kogu väärtusahelasse näha Äh, siis ajakirjanike ja avaldajate vahel ning praegune direktiivi ettepanek ei ole äh, seda põhjalikult ette võtmas, aga muidugi vastutustunne ja läbipaistvus, need on kõik väga-väga head äh, sammud. et internetiettevõtted makse maksaksid, no see oleks ka päris hea algus. ja muidugi on võimalusi veel. mõned aastad tagasi uurisin muutma äh, spordi äh, või toetusmudelit kohaliku ajakirjanduse jaoks Rootsis, aga ma ei ole kindel, kas see töötaks riigis, äh, mõnes teistsuguses riigis kui Rootsi, sest Rootsis on usaldus inimeste vahel väga kõrgel tasemel. nii et veel kord, võrdsed võimalused ajakirjanikele versus ajalehtede omanikud ning ajalehte omanikud ja veebiväljaandjad ja ma loodan, et ratsionaal, ratsionaalse inimkonna ja demokraatia nimel saame me Türgi meediat toetada edaspidi, suur tänu! Thank you, thank you so much! aitäh! see oli kindlasti väga huvitav ettepanek ja me loomulikult oleme teadlikud, millised need väljakutsed on me teame, milline on see töö, mida meil tuleb teha. aga loomulikult, kui inimene on kirjastaja, siis tekib väga palju juriidilisi probleeme ja, ja mõningaid ähm, äh, asju tuleb muuta, kui tegelikkus muutub me oleme teinud edusamme, aga meil on äh, vaja rohkem äh, informatsiooni ja seetõttu annaksingi sõna härra Todensile, kes äh, annab meile ülevaate sellest, kuidas on lugu reklaami ja lugejatega ja räägib ka, mida tema arvab praegustest õigusloomealastest ettepanekutest, eriti sellest, mis puudutab autoriõigust. palun. aitäh, lugupeetud esinaine, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla. tahaksin teid tänada kutse eest ja tahaksin tänada ka oma kahte kolleegi, kes juba tõstatasid olulisi teemasid ning ma jätkaksin mõnede nende arutamist. mina esitan Hubert Broder meediat, tegemist on perevalduses olevat ettevõtet, mis asub Saksamaal Münchenis. meie äh, anname igal aastal välja kuskil kaks koma viis miljardit ajakirja, kakssada kuuskümmend miljonit eurot kuus läheb see kõik maksma ja meie Burda siis me anname välja ligemale kolmesadat miljonit ajakirja aastas Saksamaal. ja äh, osad nendest siis paarsada ka Saksa, äh, väljaspool Saksamaad, näiteks Kesk-Ida-Euroopas, samuti Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, Türgis, Kagu-Aasias ning lisaks äh, siis sellisele traditsioonilisele kirjand-, kirjastustegevusele on ähm, ka meie ettevõtte jaoks oluliseks äh, saanud siis äh, reklaam, see on ligemale pool, digitaalse müük on siis ligemale kolmkümmend protsenti meie Äh, pakume siis veebis äh, Focusit ja äh, mõningaid teisi ajakirju ja samuti oleme investeerinud ka mitte ajakirjandusega seotud asjadesse, nagu siin näiteks sotsiaalvõrgustik professionaalide jaoks, samuti oleme loonud puhkuste portaali, pakume välja tead ja teekonverentse me korraldasime hiljuti ühe sellise konverentsi just Brüsselis, see toimus septembris ning üks Burda kõige olulisemaks äh, on äh, veebiotsimootor Kliks, äh, mis on tõesti turul äh, üsna edukaks muutunud, võtsime selle hiljuti kasutusele, aga loomulikult selles sektoris on tulnud ka juba uusi tegijaid. aga kõigepealt räägiksin tänase ürituse pealkirjast Kriis trükiajakirjanduses. ma võin teile kinnitada, et sellist asja nagu üldine kriis trükiajakirjanduses ei ole jah, loomulikult meil seisavad ees keerulised ajad, Max ja Mike juba rääkisid nendest, aga näiteks ajakirjaäri on tegelikult olnud vägagi vastupidav digitaalse revolutsiooni tingimustes ei ole sellist äh, äh asja, et kõik ajakirjad on hukule määratud ja äh, alustaksin sissejuhatuseks mõningate arvudega, mis puudutavad lugejaid ja reklaami ja ma tuginen siin Saksa turu andmetele, sellepärast et selle turuga olen ma kõige paremini kursis ja oma ettekande teises osas räägin siis praegustest Euroopa Parlamendi õigusloomealastest ettepanekutest ja ka Euroopa Komisjoni ettepanekud kahe tuhande kaheksandal aastal eh, Microsofti endine pea, eh, tegevdirektor ütles, et Äh, kümne aasta pärast ajalehti ja ajakirju paberkujul enam ei ole. Äh, see prognoos äh, osutus täielik, täiesti valeks. Saksamaa ajakirjaturg on üsna kõbus. igal aastal sakslased ostavad kaks koma viis miljardit ajakirja ja kulutavad kakssada kuuskümmend miljonit eurot kuus ajakirjadele nii et, et asi on korras ja purdas me müüme üle kolmesaja miljoni ajakirja aastas Saksamaal. nii et, et kui see tähendab äh, ajakirjanduse surma, siis see on küll väga meeldiv surm aga loomulikult me seisame silmitsi uue olukorraga äh, trükimeedias äh, ja me peame vaatama, mis on muutunud, millised poliitilised vastused on uues olukorras vajalikud. Max juba ütles, et äh, traditsiooniliselt rahastatakse ajakirju äh, müügi- ja reklaamituludest ja äh, need summad võivad varieeruda siis ajakirjade lõikes üsna tugevalt. aga vaadakem kõigepealt nüüd reklaamiturgu Äh, proua esinejana siin juba arve mainis, äh, viimase kolmekümne aasta jooksul on äh, trükiväljaannete osa Saksamaa reklaamiturul rohkem kui poole võrra vähenenud, kuuekümne üheksalt protsendilt kolmekümnele protsendile. ja muide, samal perioodil televisioon on kolmekordistanud oma turuosa, see on üsna üllatav Äh, sest et ähm, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis äh, lubatakse televisioonile reklaamipiirangute lõdvendamist. Äh, see sektor tegelikult ei vaja mingisuguseid armuande. meie kirjastajad oleme reklaamituru sabas lonkinud juba pikka aega ja me arvame, et online reklaamiturg meid tõenäoliselt ei päästa. mõned teist võib-olla on kursis Morgan Stanley uuringuga, mis hiljuti avaldati ja selle kohaselt kaheksakümmend viis senti igast uuest reklaami investeeritud dollarist äh, internetis läheb kahele ettevõttele, Google'ile ja Facebookile, nii et, et ülejäänutele suurt üle ei jää. ja mm, äh, aga ajakirjade müügisuundumused äh, on meie suhtes palju meeldivamad. lugejad vähemalt Saksamaal on värsk-, vägagi ustavad ja nad on valmis ostma paljusid meie ajakirju. nii et, et klientidele ajakirjade müük ähm, on palju usaldusväärsem tuluallikas ähm, vähemalt meietaolistele ajakirjade kirjastajatele. ja see näitab jällegi, et, äh, et äh, jah, internet on võib-olla äh, reklaamikanal, aga ajakirjad on eelkõige mõeldud inimestele ja senikaua, kui need inimesed ostavad neid ajakirju, on meil kõik hästi ja see võimaldab meil olla teatud määral optimistlik, kui me vaatame oma sektori tulevikku. nii palju siis tänase ürituse pealkirjast. ja me võiksime öelda, et me seisame silmitsi uue tegelikkusega, aga sellise tegelikkusega, eh, see tegelikkus paljudele teistele sektoritele ilmselt väga meeldib. ja läheksin nüüd oma ettekande teise osa juurde. Eh, ma ei vaba ajakirjandus tavaliselt ei palu poliitikutelt armuande ja kingitusi. me soovime reguleerivat raamistikku, mis laseb meil täita seda rolli, mis meil ühiskonnas on ja mida meil kõik ootavad. ma arvan, et viimastel kuudel on üsna palju juhtunud ka siin Euroopa Parlamendis või, või tänu Euroopa Parlamendi tööle. ma arvan, et me oleme teinud olulise sammu edasi Äh, võrdsete võimaluste loomiseks, mida Maik just äh, mainis. Äh, see tagab õiglase konkurentsi. toon näite, et kõik peavad järgima samu andmekaitsereegleid ja seda üsna peatselt. teiseks, ka kõik ettevõtted saavad samad maksumäärad tulevikus ning Euroopa võtab praegu vastu ka palju diferentseerituma lähenemise näiteks digitaalsete monopolidega toimetulemiseks niisiis, oleme me veendunud, et me kui kirjastajate esindajad oleme veendumusel, et meil tekib digitaalne sektor äh, siin Euroopas, kui see väärtuste ahel on kõigile avatud ja kõik järgivad samu reegleid. loomulikult Äh, lisaks neile üsna poliitilistele küsimustele meie kirjastusena loomulikult jälgime seda poliit-, jälgime poliitilist raamistikku. me leiame, et Euroopa Liidu poliitiline eesmärk peaks olema lasta kirjastajatel toimivas ühiskonnas oma rolli mängida, ärgem unustagem seda, et äh, väga paljud ajakirjanikud äh, töötavad tegelikult äh, ajakirja, kirju välja andvate kirjastuste jaoks kaks kolmandikku Saksamaal näiteks, mitte online'i portaalides või Twitteris või kuskil mujal. ja vaatamata üheksakümnendatel aastatel tehtud prognoosidele, millest ka Maik kõneles, ei ole kutselist need ajakirjanikud kuhugi kadunud. Nemad on ikka need, kes annavad ühiskonnale usaldusväärset infot ja suudavad kõige paremini hinnata allikate usaldusväärsust. aga on ka selge, et selle kvaliteediga käib kaasas hind. see ei ole odav, selleks on vaja leida meie poolt üsna palju raha, meil kirjastajatel on vaja raha ja me saame Äh, seda kõike endale lubada, kui me suudame tagada vajaliku rahastuse. Äh, varem oli võimalik, et see varem oli võimalik, aga internet on nüüd olukorra keerulisemaks muutunud ja te olete neid arve juba näinud Äh, sisu loomine vajab äh, samuti suuri investeeringuid. ka online ajakirjandus on kallis, ega see, see väide ei ole ka vale. aga see refinantseerimine on vägagi keeruline, sellepärast et äh, internetist saadav re reklaamitulu on väike ja müügitulu on raske kätte saada, kuna internet on tasuta, siis on väga raske raha teenida tasulise sisuga ja äh, reklaamiruum äh, äh, internetis pidevalt kasvab ja seetõttu on reklaamikulud väikesed. niisiis seetõttu reklaam ei paku meile võib-olla sellist stabiilset rahastamisallikat. interneti üheks unikaalseks tunnuseks on ka see, et interneti algusest saadik on uued meediavormid tulnud vahele, näiteks otsimootorid, agregaatorid, sotsiaalmeedia ja äh, seda peegeldab mitte üksnes muutunud kasutajate baas, samuti reklaamimüük, ma mainisin seda arvu kaheksakümmend viis senti iga dollari pealt, mis reklaami investeeritakse, läheb kahele ettevõttele ja ülejäänud viisteist senti jagavad siis nemad ära. niisiis me peame hoolitsema selle eest, et väärtuse ja jagamine digitaalses väärtuste ahelas oleks õiglane. me investeerime väga palju sisu loomisse ja teised kasutavad seda sisu täiesti tasuta ja teenivad selle pealt tohutult palju. jah, ja näib, et äh, Äh, kirjastajad saavad kasu, kui kolmandad osapooled nende loodud sisu kasutavad, aga see tulu, mida nemad saavad meie sisu kasutamisest, on oluliselt suurem kui see tasu, mida nad meile maksavad. nii et, et äh, see kõigile kasulik olukord, äh, mida mõned siin näevad, tegelikult on ebasümmeetriline ja ebaõiglane me ei soovi litsenseerimisleppeid me seetõttu soovime litsenseerimiskokkuleppeid, aga selleks on vaja ka äh, õiguslikku raamistikku, mis tagab tõhusa autoriõiguse kaitse meie toodetele. Äh, meil on vaja millele, midagi, mille alusel läbirääkimisi pidada nendega ja me leiame, et äh, komisjoni ettepanek autoriõiguse osas on hädavajalik samm ja seetõttu me toetame komisjoni ettepanekut väga tugevalt loomulikult Saksamaa ettevõttena meil on mõningaid kogemusi riiklike lahendustega. Eh, Saksamaal kehtestati kirjastajate õigus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nii et meil on olnud eh, natukene aega õppida, mis toimib ja mis ei toimi. ning eh, Saksamaal on seda seadust tegelikult väga raske Eh, ellu rakendata ja seetõttu me soovimegi neid litsentsikokkuleppeid, et eh, Euroopa tasandil ei korduks sama asi. Eh, Euroopa seadusandja peab looma tõesti tõhusa vahendi, mida saab kasutada monopolistlike platvormide vastu näiteks paika pannes teatud, teatud mõõtmised autoriõiguste kasutamise osas võib-olla me tuleme selle teema juurde tagasi arutelude käigus ja tahaksin äh, täna selgitada ka mõningaid arusaamatusi, mis puudutavad kirjastajate õigust. see ei tee lõppu internetile, nagu mõned ütlevad. minu jaoks ei ole see mingi oht, see ei keske-, kehtesta mingeid piiranguid inimestele, kes tahavad linke üles panna ja ei takista ka inimestel sisu jagamist, nii et, et Äh, seetõttu me leiame, et selle teema arutelu parlamendis peaks jätkuma ja aitäh ja sellele tahtsingi teie tähelepanu juhtida. aitäh! Äh, see oli tõesti väga huvitav äh, sõnavõtt. ma arvan, et te tõstatasite siin väga palju huvitavaid teemasid ja nüüd ma loodan, et me suudame nende teemadega toime tulla jah, võib-olla me ei ole praegu kriisis. me oleme näinud, kuidas kasutajate käitumine on muutunud. ja see loomulikult on suureks väljakutseks sisuloojatele. aga ma arvan, et kõik kolm juhtisite tähelepanu sellele, et meil on vaja raamistikku õiguslikku raamistikku ja samuti võrdseid tingimusi. Äh, nii kasutaja jaoks kui ka teenuse osutaja jaoks. ja meil on vaja korralikku konkurentsi äh, trükimeediaga. nii et, et äh, väga oluline on, et meil oleks pilt kõikidest meedialiikidest. Te rääkisite ka sisu kvaliteedist. see on midagi, mis läheb kaugemale sisu paljususest, mis loomulikult tuleb samuti säilitada. aga selleks on vaja kirjastajate poolt, äh, kirjastuste poolt suuri investeeringuid. allikate kontrollimine muutub demokraatia tingimustes üha keerulisemaks, nii et, et äh, meie ees seisab väga palju huvitavaid teemasid ja see pilt, äh, mida te mainisite, see, mida te ütlesite Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, on väga huvitav, nagu te teate, meie komisjonil on ainupädevus äh, selles valdkonnas äh, autorikaitse on midagi, mis tõesti meie komisjonile suurt huvi pakub. see on üks teemasid, millega oleme pidanud tegelema ja nüüd tahaksin anda äh, võimaluse sõna võt- äh, või küsimusi esitada ja kõigepealt saab sõna proua Verhaien, siis äh, härra Maltese, siis Julie Ward ja Helga Trüüpel, palun. aitäh, kõigepealt tahaksin kolme kõnelejat tänada, ma arvan, et see oli ülevaade erinevatest seisukohtadest, sest Äh, äh, te rääkisite ajakirjanike rollist, äh, tõite konkreetseid näiteid ka selle seaduseelnõu kohta. mul on mõningaid küsimusi siiski veel, millele ma vastust ei saanud. kõigepealt tahaksin esitada ajakirjanike esindajatele küsimuse. õiglasemad tingimused ajakirjanike jaoks viimasel Äh, aastatel on üha rohkem toimetustes kohti ära kaotatud, need äh, ajakirjanikud on asendatud vabakutselistega ja äh, jah, ega palju on olnud igasuguseid kriise, ajakirjanikud on kurtnud lepingutingimuste üle. kas selle kõigega käib kaasas ka ajakirjanduse kvaliteedi allakäik? Äh, ma ei taha öelda, et ajakirjanik peaks olema äh, just äh, koosseisuline töötajate, aga vähemalt kirja või toimetused peaksid sellised olema. kas, ma mõtlen just neid ajakirjanikke, kes töötavad näiteks regionaalsete väljaannetel juures, kas Te räägiksite sellest, kuidas regionaalne ja kohalik ajakirjandus täna saaks tegeleda Äh, kuidas meie saaksime oma demokraatilist, äh, demokraatlikku ülesannet täidata, kuidas me saaksime anda suurema panuse kohalikusse poliitikasse, kuidas te näete hetkearenguid ja siis on mul äh, härra Tudensile ka üks küsimus ähm, ja ka härra Abenrohtile, millelt tahaksin, millele tahaksin vastuseid. varem oli trükimeedia jaoks äh, äärmiselt oluline äh, reklaam ja igasugused partnerluslepingud. Äh, tihtipeale oli reklaamileping mingi väljaandega seotud. täna pakutakse väga palju kõike online keskkonnas. aga varem oli Äh, inimene Westis lihtsalt ajalehe, täna on äh, kogu see asi ähm, hoopis teistsugune äh, näiteks ajaleht või ajakiri ähm, on internetis kättesaadav, kas see mõjutab kuidagi ajakirjanduse rahastamist, kas kirjastustel on mingi võimalus, kuidas tasakaalustada seda saamata jäänud tulu? kas ähm, te hoiate näiteks seda, mida te online keskkonnas teete, kuidagi lahus sellest, mida te äh, muidu teete? ja äh, te rääkisite siin väga laiast teemade ringist, te rääkisite äh, käibemaksust, te rääkisite Ähm, muudest asjadest. Ähm, ma loomulikult ei tahaks öelda, et online toodetele tuleks kehtestada teine käibemaksumäär kui trükiväljaannetele, selle teemal me võime loomulikult pikalt kõnelda, aga Äh, siis äh, äh, kirjastaja kaitse, jah, meil on siin mitmeid põhilisi mudeleid, asi on aga selles, kas see ka tõhusalt toimiks, mina põhimõtteliselt siin mingeid erinev-, alternatiive ei näe, meil peaks olema samasugune, kirjastajatel samasugused õigused nagu raamatute avaldajatel, muusika avaldajatel, jah, me võiksime sellise õiguse tõepoolest kehtestada ma arvan, et äh, selline alternatiivne äh, õigus võiks olla ka nendel kirjastajatel, kes ajalehti ja ajakirju ähm, kirjastavad, aga küsimus oleks selles, kuidas seda ellu rakendada. me Saksamaal oleme äh, üritanud midagi teha, aga see ei ole hästi õnnestunud, sellepärast et olukord on väga erinev. Ähm, meil on Äh, me taha, äh, me ei taha ju ka monopole kaitsta, nii et, et kuidas me saaksime siis Euroopa äh, tasandil neid seadusi parandada. Äh, kas äh, kõikidel kirjastust, kuidas, äh, kas me peaksime võimaldama kõikidel kirjastustel kasutada vahendajaid või kuidas me peaksime sellise kirjastaja kaitse tagama teie arvates, nii et, et see oleks tõhus, mida me peaksime tegema nende vahenditega, agregaatoritega ja nõnda edasi? Ähm, kuidas me saaksime seda teha, arvestades need rahasummad, mille, millest me räägime, on väga ebaproportsionaalsed ja nõnda edasi Eh, jah, kõik on tõesti väga huvitavad küsimused, teema on väga huvitav. härra Maltese, palun. aitäh! jah, need teemad olid tõesti väga huvitavad. mina olen olnud ajakirjanik eh, kolmkümmend viis aastat. ma olin väga noor, kui ma alustasin ning eh, minul oli võimalik olla hea ajakirjanik. mulle maksti hästi, minu toimetaja oli minuga rahul. aga täna on asjad hoopis teistmoodi. praegu on nooretel väga raske ajakirjanikuna alustada ja see on fakt. jah, internet on kõike muutnud ja me ei tea endiselt veel, kuidas asjad täpselt on muutunud. me teame, et kakssada aastat oli trükimeedia roll demokraatias väga oluline me juhtisime avalikke arutelusid ratsionaalselt. tänapäeval on äh, online meedias käimas mitteratsionaalsed avalikud arutelud. aga me oleme jõudnud ka üleminekuaega. ja see on meie kui seadusandjate jaoks väga huvitav, sellepärast et ühelt poolt äh, on mulle jäänud mulje, et kirjastajad kasutavad seda üleminekufaasi selleks, et ajakirjanikelt õigusi ära võtta, iseäranis noortelt ajakirjanikelt. nii et äh, Nad räägivad revolutsioonist ja kasutavad seda revolutsiooni selleks, et äh, ajakirjanike sõltumatust piirata. noored inimesed äh, seisavad silmis keeruliste olukordadega neile makstakse kehvasti väga raske on äh, võtta vastu seadusi valdkonnas, mis nii kiiresti muutub, samas tahe midagi teha on olemas. ei ole ju võimalik et, et kaheksakümmend viis protsenti reklaamitulust läheb Google'ile ja Facebook'ile ja samuti on lubamatu, et nemad ei maksa makse ei ole lihtsalt võimalik, et mitte keegi ei vastuta sisu eest. kui mina olen ajalehe peatoimetaja, eh, siis mina vastutan kõige eest, mida avaldatakse, sealhulgas ka lugejakirjade eest, mida ma avaldan, aga kui ma olen Youtube'i eh, omanik, siis ma ei vastuta mitte millegi eest ühe, üks Itaalia päevaleht Republic avaldas äh, ma näiteks kui mina äh, tsiteeriksin neid, siis äh, mind kaevatakse kohtusse, aga kui ma panen sellesama tsitaadi üles internetti, siis ei juhtu mitte midagi. nii et, et meile sunnitakse peale kõige hullem võimalik lahendus nende uute tehnoloogiatega. sellepärast, et eh, kõik taandub kõige madalamale ühisnimetajale. ja veel üks asi, kui me räägime rahast, mitte keegi ei usu, et Frankfurter Allgemeine Äh, on ajaleht, mida saaks piltiga või saitiga võrrelda. internetis me tegelikult ei arvesta sellega, kas lugeja loeb mingi kümneleheküljelise ülevaate Iraanist või äh, Euroopa poliitikast. võib-olla ta loeb lihtsalt mingit seltskonna uudist, aga reklaami vallas me sellist vahet ei tee, me räägime, me vaatame kõiki ühtemoodi, ometigi meil on erinevad sihtmärgid, erinevad turud trükimeedias trükimeedia kohta meil on andmeid pika aja kohta, kvaliteet ja kvantiteet ei ole alati samad ning kvantiteet ei ole alati eh, võrreldav sellega, mida lugejad usuvad. aitäh selle väga olulise eh, küsimuse eest ja ma arvan, et me tõesti peaksime mõtlema nendele asjadele, sellepärast et me eh, oleme nende teemadega seotud, iseäranis kui jutt on kvaliteedist, vabadusest ja demokraatiast. ja nüüd Julie Wood järgmisena, palun. aitäh, äh, see oli tõesti väga põnev ettekanne ja minu arvates on äärmiselt oluline, et me täna sellest teemast siin kõneleme mul oli väga hea äh, meel, et te rääkisite eeti-, eetikast, et meil on vaja eetilisi ajakirjanikke, meil on vaja üldse eetilist kaubandust, eetilist ettevõtlust, see tähendab, et eetika on teema, mida tuleb palju rohkem arutada, äh, näiteks hariduse tasandil ja tahtsin küsida, asja kohta, mis minu arvates on äärmiselt oluline, meediaalane kirjaoskus noored inimesed kasvavad üles niimoodi, et nad eh, ei esita küsimusi asjade kohta, mida nad loevad, usuvad kõike, eh, usuvad neid rassistlikke pealkirju paremäärmuslikes eh, ajalehtedes, mis edendavad väga äärmuslikke seisukohti ja äh, minu äh, kodumaal oli tulemuseks Joe Coxi surm, tegemist oli inimesega, keda ma tundsin, kellel oli väga lootustrikas tulevik ja me ei saa seda lahutada asjaolust, et äh, väga paremäärmuslikke rassistlikke, neid äärmuslikke rassistlikke vaateid ajakirjad ja ajalehed propageerisid äh, aastaid ja iseäranis enne Euroopa Liidu äh, jäämise referendumit ja see kõik viis selle survani. nii et, et ma arvan, et me seisame silmitsi tõsise probleemiga, meil on vaja teha koostööd noorte inimestega, äh, meil on terved ähm, põlvkonnad, kes ei ole õppinud, mida tähendab kodanikuks olemine, kes ei saa äh, õigustest ja kohustustest aru, ei saa aru kohalikust demokraatiast, ei saa aru riiklikust demokraatiast see on väga tõsine probleem ja ma arvan, et me peaksime sellest rohkem rääkima. mina töötan noortega ja ka Hollandis ühe laste ajakirjanduskeskusega. me teeme väga huvitavaid asju äh, üritame äh, kohalike poliitikate ja riiklike, riigipoliitikute, Euroopa poliitikute ja nendevahelisi kohtumisi korraldada. ja tahan äh, oma tööd siin Euroopa Parlamendis nende jaoks arusaadavaks teha ja me tõesti tegutseme ühiselt. enne kui ma poliitikasse tulin, äh, tegelesin kunsti ja meedia vallas ja ma tegelikult käivitasin ühe projekti, mis sidus äh, Victoria ajastu kohtujuhtumi Äh, ajakirjandusprojektiga ja viisin äh, noored äh, ka ülikooli, kus üliõpilased nii-öelda kohut mängisid ja nad nägid tõelist kohtuistungit ja nad kirjutasid selle kohta hiljem ülevaate ajaleheartikli. ja täna siin Äh, kõneldi sellest ka, ma olen rääkinud noortega, olen rääkinud inimestega, äh, kes on väga äh, entusiastlikud, rääkinud projektist Café Babel. tegemist on inimestega, kes tõesti aitavad lünka täita Nad, nende jaoks ei ole sellist meede, meediaväljaannet, millega nad saaksid ennast samastada, nii et, et ma arvan, et huvi meedia kodanikuks olemise äh, Äh, ja ajakirjanduse vastu on olemas ja ma arvan, et meil on tohutu äh, kohustus midagi palju rohkem ära teha. Need olid lihtsalt mõned minupoolsed isiklikud äh, seisukohad, mõtted, mured, võib-olla vastaksite neile, aga tahaksin ka informaatorit in, tea, rikkumisest teavitajate kaitse kohta küsima, kui, kuivõrd oluline see teie arvates on. ja tahaksin rääkida veel ühest asjast Äh, mis mulle tõsiselt huvi pakub, see on tasuta ajalehtede ragamine lennukites, rongides ja avalikus ruumis üldiselt. Äh, äh, nendes tihtipeale jagatakse ainult ühte väljaannet ja niimoodi tekib moonutatud pilt, näiteks ajaleht The Sun. ja näiteks minu valimisringkonnas Liverpoolis on see ajaleht, mida kõige rohkem Äh, vihatakse selle pärast, kuidas nad suhtusid Hillsborough ohvritesse, nii et, et äh, meile lihtsalt äh, sunnitakse peale üks asi, meile öeldakse, et see ongi kogu uudis ja inimesed usuvad seda. ja lõpetuseks veel see, mis puudutab äh, äh, Türgi ajakirjanikke. kurdid äh, kindlasti ei ole suutelised ülejäänud maailmale ja diasporale edastama, mis tegelikult toimub, sest Türgist on saanud eh, justkui fašistlik riik eh, meediaplaanis vähemalt. ja see kõik näitab, kui võimas on ajakirjandus, kui tõde ja teadmised on olulised ja võimsad, siis eh, need ajakirjanik-, kui need Eh, neid ei pandaks vangi, nad üritavad tõdet eda-, eh, tõde edastada ja seetõttu muutuvad nad üheparteilise riigi jaoks ohuks. Grazie ehm, e.... tänu ja proua Trüüpel. suur tänu selle ettekande eest eh, külalistele. kui komisjon avaldas oma ettepaneku autoriõigusreformi kohta, siis ma pean tunnistama, et ma suhtisin kriitiliselt copyrighti küsimuse laienemise üle. Te ütlete, et teie seda ka ei soovi, aga siin on nüüd äh, äh, see küsimus, et peab eristama väga selgelt, kuidas äh, tasuta lingid alles jätta ja kuidas see de facto Ehm, ajakirjaniku omanikke mõjutavad. nii et ma tahaksin teada, kas äh, av avaldavad tegelikku mõju ja äh, kas on mingisugune erinevus ka lihtsalt ligipääsu võimaldajatele. tahaksin lisaks sellele veel öelda, et äh, näen, et on tegemist väga üldise poliitilise probleemiga. ühest küljest soovime tasuda internetti, teisest küljest on meil vaja head poliitilist regulatsiooni internetimonopolide eest eh, hoidumiseks, kuidas seda teha, see on eh, suur poliitiline küsimus ja sellega seoses sooviksin, et, et te sellest eh, samuti räägiksite, nagu minu esimese küsimuse juures, kuidas seda küsimust lahendada, milline on kahe eesmärgi vaheline proportsioon? ja siis tahaksin teada, kas te jagate seda enesekriitikat, et äh, umbes kümme aastat tagasi oleks võinud olla probleemiks see, et äh, identsed äh, versioonid ajalehtedest läksid internetti nagu näiteks Analoog Oldi juures ja see oli tasuta. see on minu meelest osa probleemist, sest see loomulikult tekitas vahendajatele soovi just samas vaimus jätkata ja praegusel hetkel eh, ei ole jaotus igatahes õiglane. Eh, algselt oli nii, et sisu oli vaba, aga milline on tasulise sisu ehm, hind ja kuidas seda tõsta ja veel üks eriküsimus härra Holdenesile, kui komisjon tegi ettepaneku äh, Ehm, tehti autoriõiguse osas, kas te olete selle ettepanekuga rahul ajakirjanikuna või kas, eh, kuidas oleks see asi õiglasem ajakirjanike osas, ajakirjanike suhtes? Öeldagi siin, et teil on, meil on vaja paremaid ajakirjanikke ja teie ütlesite, et teil on paremat, õiglasemat jaotust vaja ehm, kirjastuste ja eh, sisu juhatajate vahel. suur tänu teile. suur tänu. nüüd annan sõna komisjonile ja sooviksin öelda kahte. kõigepealt äh, mulle meeldib väga äh, see teema ja olen nõus paljuga sellest, mida ütlesid äh, kolleegid. ja ma täiesti jagan teie lähenemist seisukohal, et Eh, erinevate platvormide juhul, puhul tuleb leida uut võimalust jagada vastutust, eriti seoses spetsiifiliste probleemidega, mis eh, on eh, esile tõusnud. ja see puudutab ka toimetuste vastutust, nagu te teate praegusel hetkel, et see puudutab väga sisu küsimust, mitte ainult sisu jagamist, see on Eh, oluline, seda maininud nii raportöörid kui ka teised ja saan aru, et tegemist on veel väga keerulise küsimusega ja saan aru, et eh, tehtud on palju edusamme, välja arvatud puhul, kui mainiti kahte aspekti, nimelt siis eh, võimalust suuremat vastutust jagada jagatud videoplatvormide juures näiteks äh, alaealiste puhul. ja teine küsimus on see, mis puudutab äh, raportit ennast, äh, et praegusel hetkel on kriis ja on vaja kohaneda muutuva turuga, kuid ajakirjanike vaesustumise küsimus on aktuaalne ning oleks vaja mõelda selle peale, kuidas rohkem investeerida professionaalidesse, et nii, et tegemist on äh, lahinguga, mis jätkub ja see on oluline ka äh, sisu jagamisküsimuste pärast internetis, äh, mis on endiselt seotud kvaliteedi ja kõrgema, suurema konkurentsiga ja ka online pakutava eh, sisuga. nüüd tahaksin paluda, et eh, Copyright Unity asepeamees eh, võtaks sõna. suur tänu, et te täna siia tulite, palun. suur tänu teile, esimees. võib-olla lihtsalt paar aspekti komisjoni seisukohast äh, räägime, tänane arutelu on väga oluline komisjoni, osa komisjoni poliitikast, tegeleme sellega äh, kommunikatsiooni peadirektoraadist ning äh, sellega on seotud ka ettepanekud, mille me ette kooperaadi kohta et, oleme esitanud. praegu oleme praegusel hetkel äh, kogu protsessi alguses ja kindlasti on võimalus pidada tulevikus detailsemaid arutelusid Äh, praegu lihtsalt mõningad mõtted, äh, nagu ütlesin. siin juba mainiti seda kõnelejate poolt, et äh, et nii autorite dimensioon kui ka avaldajate dimensioon loojatena, investoritena Eh, kvaliteetsete artiklite avaldamisel on meie meediapoliitika keskosas eh, ja samuti ka meie hiljutiste ettepanekute keskosas copyrighti küsimuses. see on valdkond, mis meie arvates on väga oluline ja eh, võib arvata, et on ka kõige uuem osa meie copyrighti alastest ettepanekutest, samas kui teised punktid on konservatiivsemad, üritame siin minna kaugemale ja leida uusi võimalusi. see on oluline, sest me usume tõesti seda, et äh, praeguses majandusolukorras, äh, praeguses äh, majandussituatsioonis on väga oluline, et copyright süsteem toetaks investeeringuid sisu loomisel. arutelud on loomulikult alanud juba selles osas meie arvates see ei ole küsimus selles, kas kaitsta toimetajaid äh, või ähm, ähm, ajakirjanikke, vaid äh, investeerida, meie jaoks on oluline investeerida sisusse. see meie arvates aitab selgitada, kus äh, meie tegevus alguse sai. esitasime oma ettepanekus selle, mis äh, oli olemas juba teistes valdkondades äh, loometööstuse juures, äh, see on inglise keeles related right, seotud õigus, mis, mille kohaselt toimetajad, omanikud investeerivad äh, sisus keskenduvad autorid ja ajakirjanike autoriõigusele. Eh, seda katab ka praegu esitatud eh, ettepanek ning eh, me otsustasime selle ettepaneku välja töötada, sest osaliselt meil on ühest küljest Hispaania, Saksamaa kogemused olemas, et mis olid küll äh, tehniliselt tähtudes pisut äh, e-, teistsugused kui see, mille komisjon on esitanud, kuid äh, me otsustasime selle ettepaneku esitada, et võetaks arvesse internetis avaldavate artiklite spetsiifikad. siin oleme näinud aastate jooksul seda, kuidas internet on arenenud ja see on muutunud nii-öelda igapäevaseks tarbekaubaks, kui võib nii öelda. nii et äh, see, kuidas äh, kasutatakse online ajakirjade hääletade sisu, see on üldisema iseloomuga. Äh, näiteks teenuste pakkujad, kes kasutavad sisu, pakutavad sisu nii-öelda hallis tsoonis Eh, see puudutab ka seda, kuidas, eh, eh, kuidas see sisu tõstetakse ümber ja muudetakse, see puudutab spetsiifiliselt sisu, mis avaldatakse internetis ja seda me üritame ka reguleerida oma ettepanekus. Üt-, ütlesime algusest peale seda, et loodame, et see ei puudutaks mitte lihtsalt hüperlinkide küsimust Euroopa kooperatiivõiguses, vaid äh, ja see ei muuda äh, kas äh, autori küsimus kaetakse või mitte copyrightiga või mitte, siin on tegemist lihtsalt kriteeriumitega, et küsimus on nüüd selles, kas see copyrighti küsimus on oluline õigusakt või mitte praegusel hetkel, seda, e-, selle ettepanekuga seda küsimust ei muudeta. seega on tegemist ettepanekuga, mis on üsnagi uus ja me ei toeta teatud liigi kriitikat või hüperlinkide kasutamise äh, kohta, mis arutelus on juba esile kerkinud. igatahes on meil seda aega tulevikus nagu, äh, nädalad, nädalad, kuudel arutada. ja üks äh, küsimus, mida ma soovisin äh, mainida, kaasnevate õiguste juures siis see puudutab sisuteenuse osutajate kaasnevat vastutust see võib tulla arutelu alla muude meetmete juures, kuid äh, mitte eriti palju äh, selleks, et avaldada ajalehtede sisu internetist. ma ei ole kunagi kuulnud, et Google News näiteks äh, esitaks seisukoha, et nad võivad kasutada ajalehte siis sisu, et nad võiks mitte esitada, sest last, neile võib langeneb, äh, laieneda ka vastutus. tegemist on siis äh, küsimustega, mille puhul äh, copyrighti võiks kasutada vastavalt e-, e-, eelneva avaldajate poolse eelneva autoriseeringuga. see on küsimus, mida me kindlasti tulevikus veel arutame, kuid öö, üldiselt on tegemist üleüldise poliitilise eesmärgiga, mis läheb äh, kaugemale äh, äh, praegusest ja arvan, et mis puudutab veel copyrighti, siis siin võin sellega lõpetada, kuid üks punkt, mis veel tõstatati, see puudutab meediateenuste direktiivi ja muret veel selle kohta, et uued reeglid, mille me oleme välja pakkunud, reklaamide kasutamiseks, äh, äh, klasterite kasutamiseks võiks äh, tähendada negatiivset mõju ajakirjandusele, ajakirjandustööstusele, arvame, et see nii ei ole, sest nagu te väga hästi teate, kahekümne protsendi reegel, reklaamilimiit on just praegu nii muutunud, et see võimaldaks kasutada erinevat reklaamide jaotust, kuid äh, see ei peaks tähendama reklaamide tihedamat kasutamist, mis äh, põhimõtteliselt ei tohiks sellega kaasas käia negatiivseid mõjusid äh, ajakirjadele, ajalehtedele, aga meil oli seda võimalus juba seletada eelnevatel juhtumitel erinevatel kordadel ja arvan, et see on ka kõik. see on väga huvitav esmane arutelu ja loodetavasti on meil võimalik tulevikus selle üle veel, selliseid arutelusid veel pidada. Now... suur tänu komisjoni ja nüüd sooviksin äh, paluda külalisi, et nad vastaks küsimustele. nii, ütleb härra Holderness, ma nüüd äh, räägin umbes tund aega, ütleb härra Holderness, äh, siiski mitte tagant ettepoole, mis mulle, küsimused, mis mulle esitati. üks põhilisi mm, vigu Saksa seaduses on see, et siis eh, spetsif-, siis täpsustab eh, makseid ajakirjanikele. Eh, siin räägiti investeeringutest, loomulikult investeeringuid on igasuguseid, investeerime igasuguseid asju, aega, raha, äh, näiteks äh, aastaid äh, töötame selleks, et endale teatud kuulsust tekitada. vaba kutseline ajaleht, kirjanik võib kirjutada pika artikli ja siis öeldakse, et ei, seda meil pole vaja avaldada. komisjon ütles, et kaasnev õigus ei tohiks mõjutada e, e, eelnevaid Arturi, autoriõiguseid. näiteks see puudutab, see näiteks seotud sellega, kuidas, kuidas muusika salvestamisel on autori, kaasnev autoriõigus ka salvestajatel ja selleks, et seda kasutada, tuleb alguses proovida, pöörduda salvestajate poole, kellel on kaasnevad õigused ja siis alles autori poole ja praegusel hetkel on äh, niimoodi, et äh, võidakse protesteerida, kui õigusi puudutatakse, aga tegelikkuses seda ei juhtu. kui leidaks keegi mingisuguse mõistliku viisi, kuidas monopoli vastu võidelda, siis äh, oleks väga oluline, et õi-, peaks olema seaduslik õigus ajakirjanikul saada Eh, siis läbi ühingute, kes autoritasusid sisse nõuavad. näiteks eh, Sunny müümine Liverpoolis tundub väga totter olevat. kas neil on eh, näiteks ihukaitsjad, kes Sunny müüvad? ja ajalehed, kes manipuleerivad läbimüügi jagades laiali tasuta numbreid, jah ja vilepuhujad on väga oluline, et inimesed saaks pöörduda ajakirjaniku poole ja tagada mm, konfidentsiaalset informatsiooni, ilma et nende elu ja karjäär selle kohtu satuks, peaks olema võimalus jääda anonüümseks. ja sellega seoses äh, olen väga mures selle pärast, selle seaduse pärast, mis võeti Suurbritannias vastu praegusel hetkel, mis puudutab äh, Eh, üldist suundumust eh, allikate kaitse kaotamiseks ning eh, arvan, et ajakirjandusel peaks pronksiaegset tehnoloogiat kasutama, kui nad suhtlevad võimaliku vilepuhujaga. ei ole paha, kui teatakse, millises kõrtsis käiakse, aga mitte seda, kui, mis kelde sinna jõuad. nii et see on muidugi pisut äh, kõrvaline. jah, kindlasti on meil vaja see, äh, meil on vaja aru saada sellest, kuidas meedia võib manipuleerida, seda peaks äh, koolis õpetatama, mõnes riigis ei oleks see küll väga, väga populaarne. ja no, see härra Maltese, teda ei ole enam siin, jah, aitäh. aga ma olen sellega Eh, härra eh, Haien, te eh, rääkisite kvaliteedi nõrgenemise kohta, olukor-, seisukohad on erinevad erinevates riikides. näiteks Londoni ajalehes töötamine on väga erinev Burda ajakirjas töötamisest. Suurbritannia kohalik meedia väga äh, suure löögi saanud minu kolleegid Lõuna-Londoni ajakirjanduses. Need on umbes üksteist üle Lõuna-Londoni, kes eh, töötavad kolme-nelja inim-, miljoni inimese jaoks. Nad hiljuti streikisid, sest juhatus soovis kärpida ajakirjanike arvu vist kaheksani, et eh, ühteteist eh, ajalehte koostada. teine küsimus ei puuduta mitte ainult ajakirjanike arvu, vaid probleem on ka selles, et nad saavad naeruväärselt madalat palka, nagu ma mainisin, lootuses, et on võimalik paremate palkadeni jõuda. nii on juba mitu aastat olnud, aga see asi läheb aina halvemaks. see küsib, see tähendab seda, et ajakirjanik ähm, on, saab ainult see, kelle rikkad vanemad äh, maksavad kinni karjääri esimesed kümme aastat ja veel rohkem inimesed tuleb üldse palgata praktikantidena. ja e, kõige edukamad e, ajalehed üritavad võimalikult suurt osa turgu endale saada, nad üritavad minu käest kätte saada maksed, e, mille kohta parlament otsustab, mul peaks olema õigus minule öeldakse, et te annate Te, te annate oma õigused ära ja Murdochist saab teie tööde tegelik autor või te jääte äh, töötuks. nii et äh, nagu ma ütlesin, sätted, mida komisjon välja pakub äh, läbipaistvuse garanteerimiseks, on väga hea samm edasi, peame siiski minema kaugemale ja peame kaitsma loomingulist tööd, ajakirjandust ja peame eh, tegema kõik selleks, et peale sunnitud eh, lepingud, mis võtavad ära maksed, mille parlament on otsustanud, et peaks enda töö eest me kätte saama. suur tänu teile, kes tahaks nüüd eh, vastata? suur tänu, ütleb härra Toodents, härra Fra-, proua Frain äh, Teie märkus on väga õige, et äh, ajakirjandus tuleb alati osta äh, klastrites, saate ajakirja, ajakirjaga saate ka erinevaid teisi asju, reklaami näiteks ja erinevad lisaväljaanded. kogu protsessi sisu peaks aga olema lahtisidumine, te saate sisu ilma reklaamita või ilma igasuguste teile suunatud reklaamideta ja väljaanneteta no lihtne on võib-olla ühte toodet äh, ma-, müüa äh, ag, äh, inimesele, aga digitaalses maailmas ühte artiklit äh, ühele inimesele müüa on väga raske ja hinda sinna külge ei saa väga hästi panna, sellepärast et internetis on väga palju tasuta informatsiooni ja väga raske on äh, kuidagi kundet veenda selle eest maks-, maksma ja selle tulemusena on muidugi ajalehed ka äh, hoopis õhukesemad, kui nad vanasti olid. meie väljaandjatena ei ole väga mures, sellepärast et meil ei ole väga palju olnud äh, ajakirjades äh, reklaami. aga aga konkreetselt sihtgrupile suunatud reklaame on veebis palju rohkem ja Äh, seda arengut me näeme tegelikult äh, väga äh, tihti. proua, proua, proua Ferhain, te küsisite ka veel ühe küsimuse. tõsi on jah tõesti, et meie Saksamaal kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on meil autoriõiguste kaitse või siis toimetajatele ja väljaandjatele või siis väljaandjate kaitse, nagu see on tuntud, asjad on arenenud sellest ajast alates, mõned väljaandjad, sealhulgas ka meie enda äh, Äh, ajakirjanikud äh, on autoritasude äh, kogumise ühingu loonud VG Meedia ja VG Meedia, siis meie enda autoritasu kogumise ühing, kogub kokku meile ette nähtud tasud. kõik VG Meedia väljaanded pidid kompensatsioonitaotlusest loobuma hiljem, sellepärast et muidu Google vähendaks oluliselt äh, otsingu tulemusena äh, välja antavat sisu. ja me olime sunnitud äh, sellele alla kirjutama, sellepärast et äh, rahasurve oli väga tugev ja tiraažid vähenesid ning Saksa kartelliühing ütles, et see on, sobib. Google käitumine on täiesti okei okay,, kartelliõigust see ei riku. tõsi on, et Saksa lahendus ei olnud tegelikult äh, kõigi õigusandjate sea-, äh, põhimõtetega kooskõlas, kui nad selle äh, seaduse välja tõid ja meie peatasime lepingu VG Meediale ka sellepärast, et saada signaal Brüsselisse, öelda, et kui te tahate, et siinsamas Brüsselis ei oleks samasugune järelm äh, siis te peaksite Saksa vigu ja ütleme, nõrkusi vältima vähemalt õigusaktides. aeg on otsas, aga ma olen valmis muidugi selgitama, mis Saksamaal juhtus ja kuidas Euroopa lahendus võiks meie arust välja näha, mis võiks olla siis ka ühtlasi tõhusam. kui see millegi sisse, Saksa õigusandja. suur tänu äh,, härra Todens äh, ja viimane kõneleja, palun ja suur aitäh teile küsimuste eest, tahaksin mõningad küsimused äh, siin üles võtta, võib-olla tulla tagasi äh, VDMS, äh, AVDMS direktiivi juurde. kaasaskantavuse küsimus ning videojagamise platvormide kohta oli teil küsimus, meie arust peaks olema toimet vastutuse rakendamist äh, video jagamisplatvormidele rakendada, siin peab olema ettevaatlik, nemad ei ole alati selle sisu eest vastutav ja e-kaubanduse direktiivist peaksime siinkohal lähtuma, kuidas video jagamise äh, platvorme sisusse äh, peaks suhtuma. siis kommenteeriti veel seda kahekümne protsendi reeglit Euroopa Komisjonilt. jah, meie tegime omalt poolt analüüsi ära, me arvame, või noh, tegelikult oleme isegi kindlad et see kahekümne protsendi reegli rakendamine, nii nagu seda praegusel juhul on direktiivis, eh, mõjutab negatiivselt eh, reklaami raha, mis pressisektoris liigub. nii et meie tahaksime selle osa eh, jätta nii, nagu AMS direktiivis kirjas. siis meedia lugemisoskuse Äh, kommentaarid. väga palju on tegelikult erinevaid projekte Euroopas ja ilmselt on hea see, et, äh, et toome asjad kokku ja teeme nad veelgi tõhusamaks. me töötame koos koolidega, jagame seal äh, artiklite jagamise ja lugemise oskuse Äh, nõkse. Äh, alati võiks teha muidugi rohkem, aga minu arust on see väga teretulnud kommentaar igal juhul selles suunas. siis autoriõiguste osas ma arvan, et äh, Sebastian Tordens ütles juba üht koma teist ära. nii et kokkuvõttes tahaksingi tänada teid selle võimaluse eest siin olla, jagada meie vaateid ja loodetavasti saan trükimeedia väljastajate poolt anda veel ülevaate kunagi tulevikus, kuidas tendentsid on suur aitäh ja suur aitäh äh, teile äh, ka suur aitäh teie huvi eest äh, ja siseinfo eest. ma vaatan, et konflikte on, meil on erinevaid osapooli erinevate huvidega, nii et töötame väga tõhusalt järgnevate kuude ja, ja nädalate jooksul nende küsimuste kallal, aga igal juhul suur tänu, et tulite ja suur aitäh, et andsite meile ülevaate oma tegevusest ja huvidest. nii et meie töö läheb edasi, suur tänu! Allora, cari colleghi, we can continue, please. armsad kolleegid, võime jätkata, palun. ja meil on siin ainult kaks päevakorrapunkti. enne kui läheme eelarvele heakskiidu andmise juurde tahaksin ma öelda, et Angel Debaskis on grippi jäänud ja ei saa olla kohal. ja kuna ETSR fraktsioonis ei saa mitte keegi teda ka asendada praegusel hetkel, siis järgmisel nädalal on aeg, mil ta annab ülevaate meile oma raportist ja paraku me alles praegu saime teada sellest asjast, aga muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on niivõrd lühikene kahjuks, aga valikut praegu hetkel ei ole, sellepärast et ECR fraktsioonist, nagu öeldud, ka kolleeg Tšampaskis keegi asendada ei saa. nii et jah, kuulsime seda alles äsja ja oleme sunnitud järgmiseks koosolekuks selle edasi lükkama kui olete nõus, siis eh, teeme nii, et läheme edasi kuuenda päevakorrapunktini, mis on minu enda eh, raport, ütleb eh, kõneleja. tegemist on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. nagu teate, olen mina raportööriks selle arvamuse puhul ja kindlasti olete ka vaadanud üle selle ettepaneku, mille olen teinud. kaks tuhat viisteist oli teine aasta, kus mitmeaastase programmi teine aasta sai alguse ja alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on ka juba teada, et mitmed eh, programmid eh, enam edasi rahastust ei saa, nii nagu me oleme siin eh, Äh, seda juba teada saanud, äh, loov Euroopa näiteks ja Euroopa kodanike jaoks, nende rahastamist on katkestatud. Erasmus pluss puhul te teate, et kaks tuhat viisteist oli programmi alguse äh, kuupäev, eriti on see oluline just noorte inimeste jaoks, aga kaks tuhat kuusteist õnneks hoolimata tõketest kaks tuhat viisteist äh, kasutati seda edasi. olulist äh, tööd on tehtud äh, selle kallal, et palju lihtsustada, näiteks saab projekte veebis ette kanda ja näidata, aga samas on endiselt ka probleeme liiga suure bürokraatiakoormaga, et peaks püüdma selle strateegia mitmeid elemente veel parandada siis on veel üks äh, oluline teema. tuletan teile meelde, kaks tuhat viisteist. oli oluline muudatus ka just maksemoodulites. siin äh, räägime just äh, kultuuri ja, ja noorsootööd puudutavatest programmidest me oleme seda võtnud teada ja arvesse. aga kaasrahastust äh, saavad kulud peaksid olema ühe, ühe kindla äh, maksemääraga maksetega kaetud äh, niimoodi, et vigade määra vähendada. ja loomulikult, et ka halduskoormus oleks proportsionaalne ja siis siin äh, äh, Brüsseli Euroopa koolid, äh, kus on väga palju õpilasi ja millel on väga tugev koormus. meil oli hea meel, et kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend avatakse neljale Euroopa kooli lisaks veel üks Euroopa kool. Need siis olulised punktid meie jaoks. paraku rohkem ei olnud isegi siin ruumi arvamust avaldada selles raportis, äh, aga ehk saab mõni variraportöör sõna võtta. Petra kõigepealt, palun. suur tänu, Silvia, äh, raporti eest, ma arvan, et need eelarve täitmisele heakskiidu andmise küsimused on pigem äh, formaalne ülesanne võib-olla on võimalik siit ühest koma teisest kohast veel mõned märkused teha, aga sisuliselt sa viitasid väga õigesti sellele, et äh, tagasi lükatud äh, ettepanekute osas, äh, mis puudutab Euroopa kodanikele ja Loova Euroopa programm, võimaldavad meil järeldada, et vahendid on liiga vähesed, väga õige järeldus siinkohal muidugi. aga siin peame muidugi ka teie tähelepanu suunama sellele, et me tunnustame seda, et Erasmus pluss programmi vahendeid on suurendatud mis muidugi ka meie enda äh, eelarve suurepärastel läbirääkimistele tänu on juhtinud, juhtunud kolmepoolsetel läbirääkimistel, aga ikkagi on fakt see, et vahendeid on vähe ja head projektid tuleb tagasi lükata, sellepärast et äh, kokkuvõttes pole nende täitmiseks piisavaid vahendeid. ja ma mõtlen siin pidevalt, et kas äh, selles kontekstis ei peaks ka mitte andma veel nõu, et see, mis praegu Erasmus plussis oleks üle, kas eh, siin eh, igasugusteks imelikes eh, mõteteks neid üldse, neid rahasid ei kasutata? ma ei ole sellega muidugi päri, päri, et see Interrail projekt, kus noored eurooplased rongipileti saavad, et see ei ole võib-olla kõige mõistlikum programm, aga igal juhul ei tohiks raha võtta Erasmus pluss programmiks selle jaoks. sest äh, see kaheksa miljonit eh, rohkem raha oleks siis kohe jälle kadunud ja kokkuvõttes ei ole meil eh, ka siis rohkem vahendeid, kui siiamaani on olnud. see ei ole meie huvides ja see ei ole ka Erasmus pluss programmi huvides ning kõikide nende noorte huvides, kes sellest programmist on kasu saanud ja loodetavasti tulevikus eh, saavad seda veelgi rohkem. jah, olen nõus sellega, et tegemist on hea võimalusega ja muidugi tuleb äh, äh, mõelda, et kaks tuhat seitseteist on meil ainult viiskümmend miljonit lisa raha võrreldes aastaga kaks tuhat seitseteist, nii et äh, veelgi rohkem on ja õigesti ütlesite, et kokku jah, mitte, mitte lisaks. aga me peame keskendume Rasmuse eesmärgile ja muidugi kasutada, ei tohiks kasutada Erasmus plussi võimalusena lihtsalt kasutada raha mingiteks teisteks vahenditeks. härra Astrojevski, palun. muidugi formaalsest küljest vaadatuna näeme seda, et meie Euroopa Parlamendina oleme ainult kolmandiku Äh, eelarve äh, moodustavatest organitest, sellepärast et äh, on ju veel lisaks komisjon ja ka nõukogu. aga see kolmkümmend protsenti, mille meie moodustame oma arvamusega, on väga vähe. ja meie öö, otsustame siin väga väikeste kvootide üle. ja võib öelda, et me saime lüüa kohe algatuseks. Junckeri kavas on kultuuritegevusteks ette nähtud vahendid kärbitud. ja me ei saa nendes fondides osa võtta. nüüd aga äh, pandi selle plaani juurde ka kultuuritegevused. räägime siin äh, loovtööstusest eelkõige Junckeri kava peaks siis ka seda tööstust äh, rahastama, aga meil ei ole veel mingisugust äh, konkreetset äh, ülesannet selle jaoks. nii et teoreetiline võimalus on, aga seda ei ole kasutatud. teiseks. Erasmus pluss programmi kinnipanemisest on ka juba räägitud, täiesti äärmuslik idee muidugi, Erasmus pluss programmina pääde, päästeti, ta ei ole enam ohus ja ka rahaliste vahendite likviidsus paranes. muidugi on seda kõike liiga vähe. aga ma ei taha kuidagi alahinnata seda võimalust, mis meil praegu on tekkinud. pärast kõiki kähmlusi, mis meil on olnud eh, eelarvekomisjoniga eh, meie majas ja Euroopa Komisjoniga, eh, tundub, et kuigi me nõuame rohkemat, saame me alati väga vähe. me peame rõhutama seda, et oluline on Erasmus pluss, oluline on Euroopa kodanike jaoks ja loov Euroopa ning meil on vaja pilootprojektide jaoks uusi rahalisi vahendeid. vaatame, mis juhtub aastal kaks tuhat seitseteist järgmiseks aastaks on meil palju parem tulemus kui see, mis praeguses arvamuses kirjas. Äh, meie edusammud ei ole äh, mitte rahuldavad praegusel hetkel, sest, sest vahendid on tegelikult kogu eelarve raames üsna väikesed. isegi iga-aastast inflatsiooni ei ole võimalik nende kvootidega mitte mm, ületada. ja siis viimane probleem, investeeringud kultuuri kui sellisesse. ma arvan, et äh, siin on kindlasti viga äh, komisjoni ja nõukogu poolt, äh, kuna paljud valitsused Euroopas, neil puudub igasugune ambitsioonikus Euroopa vahenditesse ja, ja kultuuri investeerida kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist olid ainult äh, pooled valitsused äh, tunnustanud kultuuri kui valdkonda, mis vajab ka reaalselt Euroopa vahendeid. Kreeka oli üks väga negatiivne näide. aga negatiivseid näiteid on muidugi veel, kus äh, me oleme näinud, et kultuuri ei peeta investeeringuvõimalusena. aga muidugi raporti enda kohta ei ole mul mingeid märkusi kas on veel sõnasoovijaid, küsib esinaine, ei näe, et oleks. siis pärast seda, mis kolleegid ütlesid, võtan veel korra lühidalt sõna, sest äh, ütlesin, et tegin juba omad muudatusettepanekud, aga ootan ka teie omi. tahan tuletada teile meelde, et kaks tuhat viisteist äh, loova Euroopa vahendeid kõiki ära ei kasutatud äh, nii et me peame vaatama täpselt, mis siin vajalik on. EFSi puhul on ka ehk võimalik veel eh, kuidagi midagi teha, et eh, investeeringuid kultuuri suurendada. härra Oettinger siin ütles ka, et eh, loova Euroopa platvormi on vaja ehk läbi Junckeri kava EFSi eh, rahastada ja siis, mis puudutab äh, kõike ülejäänut, siis ma arvan, et mitte äh, Rasmus ei ole probleem, vaid äh, just loov Euroopa ja kodanike Euroopa. ning eelarve läbirääkijad äh, ütlesid, et siin äh, osas on väga raske kasvada, kasvatada vahendeid, sellepärast et äh, siia jäävad kodanikud ja migratsioon, siin ei ole võimalik vahendeid siis sisuliselt juba kasvatada. mis puudutab muudatuste vajadust, siis kuues detsember on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja hääletame jaanuaris. nii öeldud juba, et härra Džambatski on haigeks jäänud ja sellepärast lükkame edasi selle punkti arutamise järgmiseks äh, koosolekuks, äh, kuigi muudatusettepanekute tegemiseks jääb liiga napilt aega, aga kuidagi teisiti ei saa me seda organiseerida. nii et äh, viiendal detsembril on viisteist null null meie järgmine